Colleghi, per favore, se volete prendere posto, abbiamo i minuti contati. kallid kolleegid, palun võtke istet, meil ei ole väga palju aega, me peame alustama õigeaegselt. ja ma paluksin nüüd ajakirjanikke ja piltnikke. Dare inizio al nostro lavoro. et te nüüd lahkuksite siit ruumist sest meil tuleb oma tööga alustada. ma tahaksin kõigepealt proua Ashtonit siin südamlikult tervitada. me ju kõik soovime, et äh, meil oleks võimalik siin viperusteta see koosolek äh, läbi viia, et ta saaks kõigepealt võimaluse ennast tutvustada ja oma poliitilisi vaateid ja põhimõtteid ja me anname talle selleks ka kohe võimaluse ning äh, ma arvan, et teile kõigile on väga hea see võimalus kolm tundi proua Ashtoniga siin mõtteid vahetada. tänane kuulamine on väga tähtis sündmus, suisa sümboolse tähtsusega sündmus, sest et teie, proua Ashton, olete nüüd siin esimene, kes äh, saab kuulamiste tuleristsed. Teie kehastate siin Euroopa poliitika täiesti uut suunda Euroopa poliitikas hakatakse nüüd Lissaboni lepingut rakendama ja teie roll tulevuse volinikuna ja ka Euroopa Liidu tulevise välisministrina, Euroopa Liidu välispoliitiku kõrge esindajana kehastate täpselt seda, mis on Euroopa Liidus uus. enne, kui ma teile sõna annan, tahaksin kolleegidele meenutada, millised on selle kuulamise reeglid me peame nendest reeglitest kinni väga täpselt, sest meil on seda vaja, mitte sellepärast, et mina oleks seda otsustanud. ei, me peame kõneajast kinni ja reeglitest kinni, sellepärast et kuusteist null null tuleb meil töö lõpetada. kuulamisel on ette nähtud, et kõigepealt saavad koordinaatorid sõna koordinaatoritele antakse võimalus esimesena küsimusi esitada ja nende küsimustele siis vastatakse ja pärast vastust on neil võimalik veel lisaküsimus esitada. kõikidele kehtib reegel, millest ma kavatsen väga rangelt kinni pidada, et kõikidel on küsimuse esitamiseks üks minut ja küsida võib ühe küsimuse ma palun, pidage sellest kinni, selleks, et minu juhtimistöö siin väga ebameeldivaks ei muutuks, sest ma kavatsen teid siis katkestada. nii et üks küsimus, palun, proua Ashtonil ei ole väga palju aega küsimustele vastata, sellepärast saavad kõik võimaluse ühe küsimuse esitada ja palun sõnastage see võimalikult selgelt tahan juba praegu kõiki südamlikult tänada koostöö eest, koostöö eest mida me kavatseme ka tulevikus teha ja ma tahaksin nüüd anda sõna proua Ashtonile. ning palun, et te peaksite kinni kümneminutilisest kõnest, palun, teil on sõna. president, members, I am delighted austatud Euroopa Parlamendi liikmed, mul on suur rõõm olla täna siin teie ees ja rääkida teiega sellest, kuidas ma kavatsen oma tööd teha. Euroopa Liidu esimese välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindajana, kes on samaaegselt ka Euroopa Komisjoni asepresident. nagu te kõik teate, hindan ma teie koda kõrgelt. tihe koostöö Euroopa Parlamendiga saab olema üks tähtsamaid osasid minu tööst Lissaboni leping on nüüd jõus ja sellega kaasnevad suured võimalused. see lubab meile paljusid neist asjadest, mida Euroopa kodanikud ja selle koja liikmed on juba pikka aega tahtnud. nimelt äh, demokraatlikumat Euroopa Liitu, tõhusamat Euroopa Liitu, kes toodab äh, tulemusi valdkondades, mis on kõige tähtsamad meie kodanike jaoks, sealhulgas koda-, majanduse küsimustes. ja ennekõike lubab see meile äh, tugevamat ja usaldusväärsemat Euroopa Liitu muutuvas maailmas. maailmas meie ümber toimuvad suured jõuvahekordade muutused, üha uued kriisid äh, nõuavad meie reaktsioone, meie peame reageerima, meie on äh, minu poolt hoolikalt valitud sõna, sellepärast et see on meie kõigi ühine, ühisene vastutus. nagu paljud teistki, olen ma veendunud selles, et Euroopa Liidus ja mujal maailmas soovitakse näha suuremat Euroopa osalust selleks, et edendada rahu, kaitsta haavatavaid inimesi, võidelda vaesuse vastu ja tulla toime suurte väljakutsetega, mis on kaasaegses maailmas meie ees. me peame sellele tahtmisele reageerima me peame ühendama juhtimisoskused koostööga, me peame kaitsma oma väärtusi, edendama oma huvisid, me peame kuulama hoolikalt, mida meie partnerid ütlevad ja me peame kandma hoolt selle eest, et meie häält kuulatakse. ja seda ma kavatsengi teha ma kavatsen seda teha teie, Euroopa Parlamendi liikmete abide, abil ja ma tahaksin teha koostööd Euroopa Komisjoni presidendi Barrosoga, kolleegidega komisjonis ja ka ministritega välisasjade nõukogus. ma tean, et minu uue ametikohaga kaasneb suur vastutus ja me kõik teame, et tulemused ei tule kunagi niisama. ja tulemused ei tule ka sellest, kui me lihtsalt oma arvamusi välja ütleme. me vaid tulemused sõltuvad meie otsustest ja meie tegudest. ja ma usun, et me peame haarama võimalustest, mida Lissaboni leping meile pakub ja üks suuri ülesandeid, mis Lissaboni lepinguga kaasneb, on Euroopa välisasjade teenistuse loomine. see on ka minu jaoks võtmetähtsusega. miks nii? sellepärast, et tegemist ei ole mitte ainult bürokraatliku ülesandega, see on äh, sajandi võimalus luua midagi, mis ühendab kõiki meie töö omadusi ja elemente, poliitilisi, majanduslikke, sõjalisi. me peame kõik need elemendid ühendama ühte, ühtekuuluvasse strateegiasse, see on minu visioon. me peame usaldama oma äh, kodanikke ja me peame looma midagi sellist, mis täiendab liikmesriikide tööd ja meil on vaja kõige parimaid töötajaid sellesse teenistusse, meil on vaja teen-, töötajaid, kes, kelle taust on komisjonis, nõukogus, sekretariaadis, liikmesriikides ja tulevikus võib-olla ka mujal maailmas. töö selle kallal on juba pihta hakanud ja ma isiklikult äh, töötan ka pingeliselt ettevalmistuste kallal selleks, et äh, nõukogu saaks oma otsuse langetada aprillikuus. ja kõik, kogu selles protsessis on äh, võtmeroll ka Euroopa Parlamendil Euroopa Parlamendi liikmed on juba oma panust teinud ja ma ootan rõõmuga tihedat koostööd teiega kogu selle protsessi käigus. aga teenistust luues peame me samal ajal ka kiireloomuliste küsimustega toime tulema. me peame olema aktiivsed ja tegutsema maailmatasandi küsimustes, kus Euroopa on tähtis roll mängida. samuti me peame olema aktiivsed oma lähinaabruses, kus meil peab olema liidriroll välisasjade nõukogu eesistujana püüan ma kõiki neid ootuseid täita ja nende täitmist tagada. Afganistanis, Pakistanis, Iraanis, Lähis-Idas, Somaalias, Jeemenis, mis on äh, meie prioriteetide hulgas. ma olen juba osalenud NATO ministrite kohtumisel Afganistani teemal, mis andis suurepärase võimaluse kohtuda NATO peasekretäri Anders Fogh Rasmusseniga me leppisime kokku, et me töötame pragmaatiliselt Euroopa Liidu NATO partnerluse tõhususe nimel õige pea kavatsen ma minna ka Washingtoni, et Hillary Clintoniga ja teiste Ameerika Ühendriikide tippametnikega arutleda selle üle, kuidas me oma strateegiaid ja tegevusi maailma küsimustes äh, saaksime kõige paremini ühendada. ma loodan ka kohe pärast seda külastada Moskvat ja Beijingi mis puudutab Lähis-Ida, siis äh, homme ma kohtun senaator Mitchell ja Tony Blairiga ja ma kavatsen sinna piirkonda võimalikult kiiresti ka ise kohale minna mis puutub Iraani, siis minu talitusel on äh, tihedad kontaktid kõikide asjaosalistega, sealhulgas ka E3 pluss kolmega ja me peame otsustama, millised saavad olema meie järgmised sammud, pidades silmas seda, et Iraan on oma rahvusvaheliste kohustuste täitmisest äh, selgelt loobunud. lisaks nende maailma küsimustega, millega me peame tegelema, on Euroopa, Euroopa Liidul ka suur vastutus meie naabrusküsimustes. see on iseenesestmõistetav. aga meie rahvusvaheline usaldusväärsus sõltub üldisemalt ka sellest, kuidas me oma naabritega suhtleme. see tähendab seda, et me peame edendama poliitilisi reforme, tõelisi poliitilisi reforme Lääne-Balkanis ja kandma hoolt selle eest, et kogu see piirkond osutub edukaks äh, integreerumisel Euroopa Liitu. me oleme teinud mitmeid positiivseid samme viisa liberaliseerimise valdkonnas Serbias, Montenegros ja endise Jugoslaavia vabariigi Makedoonia osas. lisaks sellele oleks meil vaja tõhusamat strateegiat selleks, et poliitilisest tupikseisus Bosnia-Hertsegoviina valdkonnas üle saada. lisaks Balkanile kavatsen ma aktiivselt tegutseda ka Ukrainas, kus on tulemas presidendivalimised ja Euroopa huvid on mängus, sealhulgas ka energiavalased huvid. Valgevene, Moldova ja ka Lõuna-Kaukaasia riigid vajavad Euroopa Liidu aktiivset sekkumist. samuti ka Vahemere laiem piirkond on üks meie prioriteetpiirkondadest meil on selle piirkonnaga tihedad ajaloolised sidemed ja ka ühised huvid, samuti jagame me nendega ühiseid probleeme, nagu näiteks äh, ebaseaduslik sisseränne. me peame tegema koostööd Euroopa Vahemere Liidu valdkonnas ja samuti ka ida ja lõuna kontinendid on väga olulised äh, Euroopa jaoks, Aafrika, Ladina-Ameerika, Aasia. kõikides nendes valdkondades me peame olema aktiivsed, loomingulised ja otsusekindlad. lisaks nendele regionaalsetele küsimustele kavatsen ma arendada ka temaatilist koostööd, relvastuse leviku lõpetamine, terroristivastane võitlus, energia, kliimamuutus, inimõigused, need ei ole eraldiseisvad küsimused, aga üks osa meie laiemast ülesannete kogumist ja meie strateegia peab olema kõikehõlmav ja ühine nende jaoks. sama puudutab ka kriisi haldamise operatsioone, mida me nüüd äh, liigitame ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika valdkonda. ma tean, et väga paljud teist on konkreetselt äh, nende ülesannetega nõus ja olete huvitatud äh, sellest ja te teate, kui olulised nad on. Need missioonid kai-, äh, päästavad elusid ja loovad sobivad tingimused poliitika toimimiseks. Need on väga oluliseks osaks Euroopa tegevusest koha peal me peame viimaste aastate edusammedest kinni pidama ja kandma hoolt selle eest, et meie missioonid oleksid personaliga varustatud ja hästi varustatud igal moel ja ka juhitud, nii et me saaksime tegutseda seal, kus tegutsemist on vaja. ja rahvusvaheline partnerlus lõpetuseks. maailmalt keerulised probleemid vajavad ka keerulisi mitmetasandilisi lahendusi. minu jaoks ongi ju jätkusuutliku julgeoleku mõte kõiges selles meil on selleks vaja tõhusat partnerlust kõikide asjaosalistega, Ameerika Ühendriikidega, Hiinaga, Venemaaga, samuti ka Türgi, Jaapani, Kanada, India, Brasiilia ja Lõuna-Aafrikaga. ÜRO-ga, NATO-ga, Aafrika Liidu ja paljude teistega. me peame hoidma neid äh, partnerlussuhteid ja see saab olema üks minu igapäevase töö tähtis osa. nii et meil oleksid olemas õiged partnerlussuhted selleks, et äh, üksikute väljakutsetega tõhusalt toime tulla. aga sellest lähtuvalt äh, peame me tegutsema ka rahvusvahelise süsteemi eeskirjade põhinevalt. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, Euroopa ajaloos on meie jaoks suur võimalus praegu avanenud, me peame olema ambitsioonikad, me peame olema sihikindlad, me peame kandma hoolt selle eest, et meie sõnu toetavad meie tegevused ja et Lissaboni, Lissaboni lepe annab meile ju selleks vajalikud tööriistad. meie töö on meeskonnatöö, mina pean aga aitama seda juhtida ja sellel hoogu sees hoida. aktiivne avalikkuse toetus on selle jaoks hädavajalik ja sellepärast ol-, olen, kinnitan ma, et kus leping selleks võimaluse annab, kannan ma hoolt oma aruandluskohustuse ees Euroopa Parlamendi ees ja samuti kavatsen ma algatada laiemapõhjalist arutelu kõikides nendes äh, teemades, mida ma olen puudutanud. suur tänu ja ma ootan rõõmuga teie küsimusi ja meie ühist arutelu, aitäh! Grazie signora Aston, passiamo ora ai coordinatori. jah, suur tänu. Di questo eh, primo step di interventi, il um.... ja nüüd ma annaksin sõna koordinaatoritele. Eh, kõikidel kõnelejatel on võimalus võtta sõna üheks minutiks ja kõik võivad esitada vaid ühe küsimuse ja siis äh, proua Ashton saab vastata, tal on vastamiseks aega kaks minutit ja pärast sellele, et seda saab esitada kas täiendava küsimuse või kommentaari, mis võib kesta ka maksimaalselt ühe minuti. ja siis lõpetuseks äh, proua parunas Ashtonil on veel üks täiendav minut äh, sellele kommentaarile või küsimusele vastamiseks. ja nüüd alustame. üks minut kõneaega. härra Prokk, palun. Herr Präsident äh,, Frau Kandidatin härra esimees, proua kandidaat. ma tänan teid Rahvapartei fraktsiooni nimel selle ettekande eest ja tahaksin teile kinnitada, et meie oleme huvitatud konstruktiivsest koostööst teiega. tahaksin siiski teile ka veel mõned küsimused esitada. Teil on uus ja väga raske ülesanne komisjoni ja nõukogu omavahel segatud Äh, pädevuste vahel balansseerida ja seal korda luua ja sellepärast ju ka teie amet loodi. kas te olete valmis ka Euroopa Parlamendile aru andma ja seda teha täpselt äh, sama suure järjekindlusega, nagu teie ülesandeks on seda teha komisjoni ja nõukogu vahel? ja teiseks erinevate programmeerimistööde puhul Euroopa Parlamendis kõnelejad katkestati. Teie aeg on otsas ja nüüd saab proua Ashton kaks minutit äh, aega sellele vastata. suur tänu teile selle eest, et te olete valmis konstruktiivset koostööd tegema, mul on selle üle väga hea meel. ma arvan, et vastustuste kattumine äh, on tegelikult äh, pigem meie jaoks positiivne. see tähendab seda, et me saame koostööd teha, me saame täita mõlemat rolli, see tähendab seda, et me suudame ühtselt tegutseda mitte ainult välismaailma, vaid ka Euroopa Liidu silmis. et ühest küljest on see väljakutse, teisest küljest eelis. mis äh, puudutab minu, ähm, äh, minu rea-, suhteid Euroopa Parlamendiga, siis ma esindan kahtlemata nõukogu, kuid ma eh, kahtlemata olen pidevas kontaktis parlamendiga, nagu ma, minu voliniku roll kohustab, kuid eh, me peame otsustama, milline see logistika välja hakkab nägema, kuidas see toimima hakkab. väga paljud eh, liikmed on lahkmelt, lahkelt mulle meenutanud, et tegu on väga suure vastutusega ja raske on leida aega parlamendiga koostööd teha ja väga raske on seda teha nii nagu vaja korrektselt. nii et äh, ma väga hea meelega kindlasti tulen parlamenti nii tihti kui võimalik ja teha koostööd parlamendiga selleks, et äh, koostat-, äh, et panna tööle meie välisteenistus, aitäh. ja härra Brokil on üheks minutiks õigus veel lisada midagi. Mrs Ashton, Sie haben leider Gottes nicht geantwortet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 There are two models that have been explored. One is siin on kaks aspekti, mõned selle koja liikmed sooviks, et äh, sooviks töötada komisjoni läbi, teised soovivad jällegi ähm, tegevust sui generi, sui generis. sooviksin teile öelda, et äh, Euroopa Komisjoni eelarve äh, on, allub parlamendi kontrollile, olgu see üle mil-, milli-, lõplik struktuur milline tahes minu kohustus on muuta see võimalikult efektiivseks ja garanteerida, et raha jõuab koha peale. olla kindel selles, et need, kellel on abi vaja, kellel on vahendeid vaja, kas on tegu siis delegatsioonide või näiteks saadikutega, et neile ka jõuab. ma tahaks, et seda raha kasutatakse hästi ära et äh, seda kasutatakse nende inimeste heaks, kes tegutsevad Euroopa Liidu nimel, kuid olgu, kuidas on, parlamendi roll on väga oluline ja meie ähm, oleme kahtlemata parlamendi eelarve kontrolli all, ma loodan, et see on selge vastus. Äh, härra Liigening, üheminutiline küsimus. lugupeetud proua Ashton ma tahaksin teile demokraatide sotsialistide nimel öelda tere tulemust meie äh, komisjoni, ma soovin teile palju edu. Euroopa Liidul on vaja efektiivsemaid, aktiivsemaid äh, välis- ja julgeolekupoliitikat. Lissaboni lepe tõi sisse mõningad muudatused, äh, muuseas ka teie ametikoha loomisel. Teil on raske ülesanne. peate ühendama välisasjade äh, ühest küljest välisasjade kõrge esindaja, teisest küljest komisjoni asepresidendi rolli. see on raske töö, kuid kahtlemata on sellel ka eeliseid. Euroopa Parlament loodab, et meil on rohkem võimalusi niimoodi mõjutada ka Euroopa välispoliitikat. Te töötate välis- teenistuse kallal, see on uus aspekt Lissaboni leppest. ma tahtsin küsida, kas te olete nõus? ja kõneleja katkestatakse. Eh, non ha formulato la domanda nei tempi previsti, mi scusi eh.. Te ei esitanud e, oma küsimust, teil ei, te ei suutnud e, Te ei jõudnud oma küsimust esitada, e, proua Ashton, kui te sooviksite seda sissejuhatust kommenteerida, teil on kaks minutit seda teha <laughs> It's, <laughs> it's an additional challenge. väga raske on ära arvata, mis pidi küsimus olema. kuid äh, mis siis sellest, ma arvan, et te soovisite liikuda selles suunas, millised olema, saavad olema minu suhted parlamendiga. ja ma sooviksin veel kiiresti paar sõna selle kohta öelda. ma juba mainisin, et parlamendi roll on väga oluline. ja see parlamendi roll on väga oluline ka minu ameti väljakujundamisel, ka meie välisteenistuse väljakujundamisel. ma kindlasti tulen parlamenti selleks, et teiega jagada oma mõtteid ja arvamusi. enne seda, kui nõukogu oma otsused langetab. ma kindlasti soovin olla võimalikult äh, kättesaadav teie komisjoni jaoks võttes arvesse, et see töö on tohutu suur, mis mind ees ootab. ja ma sooviksin, et suhtlemine toimiks mõlemal suunal. ma loodan, et see kodu aktsepteerib seda, et ma sooviksin, et parlamendiliikmed jagaks minuga oma mõtteid ja eh, soove. väga paljud on teie käest, minu käest juba küsinud, kuidas kohapealsed teenistused Euroopa Parlamendi liikmeid eh, suudavad äh, Eh, aidata, kui nad teatud piirkondi külastavad, selle peale me peaks mõtlema, samuti küsitakse, kuidas olla kindel selles, et parlament on võimalik, parlamendil on võimalik eh, ühenduses olla erinevate eh, teenistuste esindajatega. nii et ma üritan leida sellist raamistikku, mis parlamendil aitab mängida sellist rolli, mida ta peaks mängima. ma Äh, sooviksin tõesti, et mulle esitatakse võimalikult palju erinevaid mõtteid. ma ei tea, kas ma vastasin teie küsimusele, kuid ma vähemalt üritasin. Onorevole Vigening ha una prova d'appello di un minuto per fare la sua domanda, ne ha facoltà. härra Vigenin, teil on nüüd veel minut aega Uh, uh, ja oma keeles on sageli raske rääkida, aga me siin nüüd inglise keeles peaaegu esitasime juba teile küsimuse ära, nii et kas te olete nõus, et äh, kõrged ametikohad, välisteenistused, teenistusest äh, peaksid äh, kandidaatide puhul samuti kuuluma kuulamisele Euroopa Parlamendis. Euroopa Parlament on valmis kuulama kõikide kandidaatide kõiki kandidaate, sellepärast et me tahame tagada, et äh, seal oleksid väga kvaliteetsed töötajad. ja minu teine küsimus, mis ei ole tegelikult teine küsimus, vaid oli täiendav küsimus, mida ma kavatsesin nüüd esitada, nimelt äh, mis puudutab äh, lepinguid kolmandate riikidega, siis Lissaboni leppest lähtuvalt peab parlament kinnitama ka need lepped heaks ja meil on siiamaani tunne, et Euroopa Parlamenti siiamaani ei ole äh, piisavalt, äh, Euroopa Parlamendi arvamust ei ole piisavalt küsitud, näiteks inimõiguste küsimustes, äh, kui loodi näiteks partnerluslepe Liibüaga. kas te võite meile kinnitada, et nüüd äh, meiega konsulteeritakse põhjalikult ja korralikult? presidente per la replica ja nüüd kaks minutit, äh, üks minut äh, proua Ashtonile. ma valmistan teile pettumuse esimese küsimuse valdkonnas, sellepärast et ma ei arva, et sellised äh, kuulamised oleksid õigeks teeks ametisse nimetamata, nimetamise puhul, sellepärast et ma arvan, et väga raske oleks ühte personalirühma teistest eraldada ja teiste, erinevalt erinevalt kohelda, aga samas ma arvan, et need kõrgematasemelised diplomaadid oma töö käigus äh, peavad loomulikult parlamendi ees äh, võimalikult palju esinema nii et mis puudutab aga ka kokkuleppeid ja lepinguid kolmandate osapooltega, siis ma arvan, et äh, Lissaboni lepe kohtleb Euroopa Parlamendi õiglaselt ja need küsimused, mis puudutavad inimõigusi, mis on meie kõigi jaoks väga olulised, peaksid nüüd saama koheldud nii, nagu leping seda ette näeb all'onorevole Neits per un minuto una domanda. minutiks saab sõna proua Neits. Mr President, colleagues uh,, among the many kallid kolleegid, paljude väljakutsete seas on kõige olulisemad järgmised, kõigepealt te peaksite eh, paika panema oma liidrirolli Euroopa välise julgeolekupoliitikas <clears throat> ja eh, peaksite arvesse võtma samas paljude partnerite tegevusi ja huve, ma mõtlen siin näiteks eh, näiteks nõukogu esimeest, nõukogu alalist esimeest ja kahtlemata ka teie eh, laienemis- ja eh, naabruspoliitikaga tegelevat kolleegi. teine küsimus, eh, te rääkisite välisteenistusest. ka selles osas te peaksite oma liidri rolli selgelt paika panema, meil on väga palju erinevaid asjast huvitatud partnereid, samas te peate tegema koostööd parlamendiga. nii et minu küsimus on äh, kuidas te kavatsete ennast liidrina paika panna selles eh, ja paljudes teistes ÜKP eh, küsimustes. kaks küsimu-, kaks minutit vastuse jaoks. Thank you for the, for the question and, and suur tänu, suur tänu selle küsimuse eest, te õigusega ütlesite, et äh, tõesti on väga palju erinevaid inimesi, kellel on selged vastutusvaldkonnas selles valdkonnas. ma kavatsen sellele läheneda erinevate nurkade alt ja viimaste tööde, viimaste nädalate jooksul olen ma selle kallal juba päris palju töötanud. lepingus on vastutused päris selgelt paika pandud ja lepingu lõpus on viidatud meile kõigile äh, kuidas me oma vastutusega peaksime toime tulema. ja nüüd, kui me oleme komisjoni eh, presidendiga ja ka nõukogu eesistujaga läbirääkimiste käigus, oleme me kandnud hoolt selle eest, et vastutusvaldkonnad oleksid täpselt paika pandud ja ma kavatsen selle, nendest paika pandud põhimõtetest ka lähtuda ja kõikide asjade ühendamise eesmärgiks oli kogu meie Euroopa Liidu süsteemi järjepidevamaks, kooskõlastatumaks muuta, nii et meil oleks ühine strateegia. nii et äh, kolm volinikku, kellega ma teen äh, koostööd, äh, meie oleme väga täpselt paika pannud selle, et strateegilise raamistiku loomise vastutus, strateegiliste suundade loomise vastutus ja koostöö äh, loomulikult parlamendi, nõukogu, komisjoniga, see on äh, minu ülesanne. ja volinikud peavad tegema koostööd minuga, et seda strateegiat paika panna. me oleme oma põhimõtted paika pannud ja, ja ma olen kohtunud äh, teiste volinike kandidaatidega eraldi nelja silma all, aga ühiselt oleme kohtunud ka komisjoni presidendiga ja me oleme me oleme kõigest aru saanud, meil on väga praktilisi küsimusi, mille kallal tööd teha veel, aga põhimõtteliselt on asjad selged. ja mis puudutab Välisasjade Nõukogu, siis mina pean olema Välisasjade Nõukogu eesistuja ja ma kavatsen seda nõukogu ka juhtida siis. niisiis, äh, minu roll on väga paljuski päris selge. proua Neits, teil on võimalus veel ühe minuti võrra jooksul küsimusest täiendada. suur tänu äh, selle vastuse eest vastuse eest, mis äh, osal-, äh, on, on mulle rahuldust pakkuv, aga ma pöörduksin tagasi eelmise küsimuse esitaja küsimuse juurde. mind äh, üllatas teie entusiasmi vähesus seoses ametisse nimetamisega delegatsioonide juhtide kohale ja, ja kuulamiste, teie vastumeelsust kuulamiste suhtes parlamendis, kust see vastumeelsus pärit on? jah, ma rõõmuga täpsustan seda ja alati on väga raske parlamendile pettumust valmistada, aga kahjuks ma pean seda tegema vahest ja teen seda ka tulevikus. aga ma teen seda lähtudes sellest, et kõigepealt me loome talitust, mis põhineb talitustel, mis on juba olemas, me laiendame neid talitusi millekski uueks. aga meil on juba päris palju inimesi, kes on selles valdkonnas tööd teinud, keda me austame kõrgelt ja Euroopa Parlament on samuti olnud aktiivne selles töös. ja meie töö toimis väga hästi ja delegatsioonide esimehed, kes parlamentide ees käisid, leidsid, et parlamendiga kohtumine oli äh, väga vajalik ja väga hea ja et seda tuleks teha tihedamalt. ma ei taha aga, aga et see protsess ametisse nimetamise protsess muutuks äh, pikemaks kui hädavajalik. meie huvides on, on inimesed ametisse saada võimalikult kiiresti, meil on vaja õiget personalistrateegiat äh, selleks, et tagada jätkusuutlik läbipaistev äh, ametisse nimetamine, mis saab arvesse võrdsete võimaluste põhimõtteid ja seda ma kavatsengi teha. Facultad intervento per una domanda un mi-. härra Brandner saab sõna. Namen der Fraktion der suur tänu, ma tahan teid ka Roheliste fraktsiooni nimel tervitada. Te juba mainisite Lissaboni lepingut ja ütlesite, et Lissaboni lepinguga soovitakse äh, probleeme lahendada komisjoni ja nõukogu vahel, kuid härra Barroso on need plaanid maha matnud, eriti on ta maha matnud naabruspoliitika, see tähendab seda, et Ukraina äh, ja teised riigid, nagu näiteks Palestiina, te ütlesite, et teie soovite rohkem rakendada. tavaliselt välispoliitikas kasutatakse strateegiat kõigest pool päeva, pärast seda läheb tegevuseks ja teil pole enam mitte midagi öelda. seepärast on minu küsimuseks see, kas teie leiate, et te peaksite loobuma naabruspoliitikast öö, ähm, oma vastutusvaldkonnas? kaks minutit aega vastata, proua Ashton Thank you for the warm welcome, but, uh, but... tänan. ma ei ole selle küsimuse põhimõttega päriselt nõus, ma arvan, see ei ole teie jaoks ka üllatav. meie soovime teha koostöös komisjoni presidendiga järgmist, võttes arvesse temapoolseid ettepanekuid ja ta on neid minuga ka arutanud, ta arutas neid ettepanekuid enne seda, kui äh, ta nad äh, avalikkusele välja pakkus. Te näete, et tegu on tohutult laiapõhjalise tööga, mis katab väga paljusid erinevaid valdkondi. me peame mõtlema selle peale, kuidas me rakendame olemasolevaid poliitikaid. nii et see, mida me teeme, tähendab tihedat koostööd teiste volinikega. meil on väga erinevad vastutusvaldkonnad. Neil on samuti oma kuulamised, teil on võimalused nende käest otse kuulda nendepoolseid arvamusi kuid eelkõige, mis puudutab arengut, on väga tähtis, et keegi eh, jälgib eh, otseselt meie poliitika rakendumist. parlamendis on selles osas väga tähtis roll. me võime selle juurde hiljem tagasi tulla. mis eh, puudutab naabruspoliitikat, siis olen ma korduvalt öelnud, et meie suhted lähiriikidega on põhimõtteliselt oluline meil on praegusel hetkel väga oluline roll selles valdkonnas ning äh, lihtsalt volinikud teevad minuga koostööd. me kavatseme välja töötada äh, äh, ekspertiisi just naaberriikidega suhtlemises. kui keegi tegeleb koordineerimisküsimustega regionaalsete organisatsioonidega läbirääkimisteks ja suhtlemiseks nagu ASEANiga, siis see ainult rikastab minu praegust rolli. ja proua Brandteril on õigus ühe minuti jooksul vastata. mul tuleb tõdeda, et teie vastus üllatas mind. Te ütlesite, et paljude pädevusvaldkondade puhul te ei saa naabruspoliitikat üle võtta ja teil on väga hea meel, kui keegi teine seda teeb. võib-olla kui te leiate, et teil on liiga palju kohustusi, siis te ei peaks äkki seda tööd tegema, sest need on need kohustused, mis teil on lepinguga ette nähtud. seepärast veel kord minu küsimus mis puudutab välisteenistust, kas te leiate, et need ähm, valdkonnad tuleb viia välisteenistuse pädevusvaldkonda? me ju teame, et äh, naabruspoliitika muudutab seda väga tähtsat osa ja missioonid on üks nendest osadest ja lepinguga on ette nähtud, et missioonid läheksid välisteenistuse alla. ja seepärast tahaksin teada, kas teie ei, äh, olete nõus komisjoni koosseisuga ka siis, kui naabruspoliitika ei jää teie valdkonda ja teil on nüüd õigus vastata, proua Ashton. ma arvan, et esimese küsimuse osas me ei ole eriarvamustel, me oleme väga paljudega aspektidega ühel nõul. ma ei ürita mingisuguseid valikuid teha. ma tahan lihtsalt välja mõelda, millised on meie esialgsed prioriteedid, nii et ma ei ole eriarvamusel teiega. mis mind puudutab, siis äh, meie naabruspoliitika strateegilised eesmärgid äh, on minu valdkond. ning eh, Stefan Fuller, kes eh, on volinikukandidaat, kes peaks samuti selliste küsimustega hakkama tegelema, temaga oleme juba kohtunud, meil on temaga olnud väga tõsiseid jutuajamisi eh, küsimuses, mida on meil võimalik teha näiteks Bosnias, me oleme väga mures selle poliitilise patiseisu üle, mis seal tekkinud on. ma arvan, et tegu on tõeliselt suure eelisega. jah, ma tean et parlament on see, kes peab jälgima, mis toimub, selleks et meie tegevus oleks efektiivne. ja nüüd saab sõna härra Tšernok üheks minutiks. Ashton, you were treasurer of the UK CND the nineteen eighties, which in the last äh, kaheksakümnendatel aastatel töötasite, tegite, tegutsesite noorte idealismiga, nii nagu teie ütlesite. Äh, nüüd te olete välis äh, asjade kõrge esindaja, samuti ka meie julgeoleku- ja kaitsepoliitika eesseista ja seetõttu on meie jaoks, Euroopa Parlamendi ja liikmeriigide jaoks, liikmesriikide jaoks oluline teada, pidades silmas, et Ühendkuningriigil ja, ja Prantsusmaal on ka tuumarelv, et kas te endiselt toetate täieliku äh, relvastuse lõpetamist ja kui mitte, siis miks te lõpp, oma arvamust olete muutnud ja kas te olete nõus, et meil peaks olema Euroopa Liidu ühine juhtimiskeskus Brüsselis? Um, jah, seitsmekümnendate küsimused ei ole enam kahe tuhande kümnendal aastal samasuguse tähtsusega ja selle aja ettepanekud olid hoopis teiste liikumistega seotud, ma ei ole CND äh, liige enam, ma pole olnud seda juba kakskümmend kaheksa, kakskümmend üheksa aastat, ma täpselt ei mäleta, kui palju aastaid. aga teine küsimus äh, on palju olulisem, olulisem on see, kuidas me arendama me oma suhteid NATO-ga, nagu mina tõlgendaksin teie küsimust ja oma, oma algses sõnavõtus juba ütlesin, et ma kohtusin NATO peasekretäriga selleks, et panna paika see, kuidas me suudaksime oma suhteid arendada pragmaatiliselt ja tulevikule suunatult. mis puudutab ühise juhtimiskeskuse struktuuri, siis selles küsimuses mul on väga konkreetsed arusaamad. Berliin pluss leppe toob äh, kaasa meile võimaluse teha NATO-ga tõeliselt koostööd, kasutades NATO ressursse. see strateegia paistab hästi toimivat ja äh, on siiani äh, toiminud nendes kahes, nendel kahel juhtumil, mil seda on rakendatud ja ma ei näe mingisugust põhjust mingisuguseks muuks struktuuriks. loomulikult on eriarvamusel olevaid isikuid nii liikmesriikides kui ka teie kojas, aga mina äh, olen selles valdkonnas suhteliselt selgel seisukohal praegu. Tannok võib minuti jooksul veel lisaküsimuse esitada. kõneleja poole mikrofoni, sõna. Te ei vastanud mulle jah või ei konkreetselt, kas te olete tuumarelvade kasutamise lõpetamise äh, poolt täielikult ja minu teine küsimus, India kui üks suuremaid maailma demokraatiaid ja üks meie tähtsamaid partnereid, kuidas teie arvates saaks parandada Euroopa Liidu India suhteid selleks, et ühiselt võidelda terrorismi vastu, mis tuleb India, sageli India naaberriikidest, näiteks Pakistanist ja nii edasi, kuidas kõige paremini suurendada koostööd Euroopa Liidu ja India vahel, niisiis ja teie isiklik arvamus palun, kas India peaks olema ÜRO Julgeolekunõukogu liige ja kui te olete nõus sellega, siis millised riigid peaksid veel olema ÜRO Julgeolekunõukogu liiged ja siis veel ja nüüd esimees katkestab jällegi härra Tänokit ja annab sõna proua Ashtonile. härra Tänok kurdab selle üle, et tal ei olnud võimalust esitada oma küsimust lõpuni ja ütleb, et minut ei olnud siiski läbi. Te võite esitada ainult ühe täiendava küsimuse, täpsustab esimees, mitte mitu proua Ashton, ma arvan, et ma pean siin jälle ära arvama teie küsimuse lõpu, ma arvan, et ma sain siiski äh, aru, mida te tahate küsida äh, ma kordaksin veel, et seitsmekümnendatel aastatel äh, toimunu ei ole asjakohane kahe tuhande kümnendatel ja ma ei ole CND liige ja pole olnud juba kaua, nagu ma ütlesin. aga minu entusiasm tuumarelva kasutuse lõpetamise vastu saab olema endiselt asjakohane, sellepärast et meil on ju relvastuse, võidurelvastamise lõpetamise leping ja ja selle kallal me peame tööd tegema ja, ja loomulikult tuumarelva vähendamise küsimus saab olema siin kojas ka aktuaalseks küsimuseks, aga minu seitsmekümnendate tegutsemisi ei tasu üle tähtsustada. mis puudutab Indiat, siis Indial on tõesti tähtis strateegiline roll ja üks asi, mille üle ma olen mõelnud, olen just see ja te võite aidata mind minu mõtisklustes, on just nimelt see, kuidas paremini koostööd teha, ma olen kohtunud peaministriga, me ei ole veel täpselt asju neid äh, väga põhjani arutanud, aga India on väga oluline tegija oma piirkonnas ja me peaksime rohkem koostööd tegema ja ma kavatsen külastada Indiat ka nii kiiresti kui vähegi võimalik. ma ei kavatse Julgeolekunõukogu küsimust äh, siin kommenteerida praegu. Eh, vabandust, aga reeglid käivad ka teie kohta, proua <clears throat> volinikukandidaat, nüüd järgmine eh, küsija. lugupeetud proua Te ei rääkinud äh, oma sissejuhatuses transatlantilisest äh, koostööd ja ometi on see väga prioriteetne küsimus. seda on nimetanud prioriteetseks nii Nõukogu kui Euroopa Parlament. samuti te ei rääkinud üle, Atlandi ülese turu moodustamise kohta. millist, äh, millise otsuse kavatsete selle initsiatiivi osas vastu võtta? ma Eh, muide, kavatsen teile juba ette öelda, et mina ei ole selle ideega absoluutselt nõus. Minuti per... kaks minutit eh, vastamiseks. ma paluksin, eh, kolleegid võtaksid ennast kokku ja iga küsimus kestaks ühe minuti. tõlge rääkis Atlandi ülesest turust, ma ei tea ausalt öeldes, mis asi see on. nii et ma räägin siis suhetest Ameerika Ühendriikidega vabandage, ma ei vastanud teie küsimusele täielikult. suhted Ameerika Ühendriikidega on esmatähtsad, tegu on meie strateegiliste partneritega kogu maailmas ning me teeme nendega käsikäes koostööd ja seda väga paljudes valdkondades, milles on vaja edusamme teha. meil on erinevad rollid, meil on erinev vastutus, kuid hoolimata sellest on tegu väga oluliste suhetega. nüüd nende suhete siseselt, eriti komisjoni seisukohast lähtudes on eh, väga palju erinevaid strateegilisi eh, lähenemisvõimalusi, meil on eh, strateegiline transatlantiline nõukogu, meil on energianõukogu, meil on väga erinevaid võimalusi rääkida transatlantiliste suhete tulevikust. ja ma võtan siin arvesse ka oma kogemusi endise kaubandusvolinikuga, sest kaubandussuhted, Atlandi-ülesed kaubandussuhted on tohutult tähtsad mõlemale osapoolele. ma äh, nüüd peatun, sest ma annan teile võimaluse uue küsimuse esitada. Teil on ühe, ühe minuti jooksul võimaluses vastata. kui te ei tea, proua, mis äh, on transatlantiline turg, siis ma saadan teile Euroopa Parlamendi otsuse, mis puudutab sellise turu loomist kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks. teiseks ma tahaksin küsida Afganistani kohta Euroopa Liidu äh, Eh, kontingent on seal kõige suurem, võib-olla te võiksite meile öelda, millal eh, mm, ja kui, ja kui efektiivselt suudetakse meie sõjalised eesmärgid Afganistanis saavutada ja millal me sealt välja tuleme? ja proua Ashtonil on võimalik ühe minuti jooksul vastata. suur tänu. kui te saadate mulle selle dokumendi, see oleks väga hea, mis puudutab aga Afganistani, siis eh, ma olin kohal, kui kindral Kristal esitas äh, oma mõtted kohtumises NATO-ga, te teate ka, mida ütles Ameerika Ühendriikide president selles koha, selle kohta. meie jaoks on kõige olulisem teha seda, mida seal teeme, efektiivsemalt. üritada eh, süvendada rahvastiku, rahvastikule suunatud tegevust. see oli ka kindrali jaoks väga oluline, kõige olulisem võimalus selleks, et edasi liikuda. oleme efektiivselt juba väga paljugi ära teinud, ma arvan, et meil on võimalik veel enamgi ära teha. kahekümne kaheksandal toimuv Afganistani teemaline kohtumine Londonis on väga oluline, võttes äh, arvesse seda, kuidas me tahame edasi liikuda. Honorevole Belder. nüüd saab sõna härra Belder üheks minutiks. Eh, austatud volinikukandidaat ja komisjoni asepresident. Iisraeli delegatsiooni juhina tahaksin küsida Iisraeli ja Palestiina probleemi kohta. kas te olete veendunud selles, et äh, Iisraeli riik peab jääma juudi riigiks või mitte? ja mis puudutab Palestiinat, kas ka teie leiate, et Palestiina peab Iisraelit tunnustama kui juudi riiki? muidu ei ole võimalik ka kahe riigi lahendust läbi viia. proua Ashton, palun kaks minutit. What I am prepared to say is this, it is absolutely vital that tahtsin öelda, et on väga oluline teha edusamme Lähis-Idas. kui me, nii et me saavutaks kaks toimivat riiki. Iisraeli riigil on õigus turvaliselt eksisteerida Lähis-Idas. sama õigus on ka palestiinlastel. kuidas see peaks välja nägema, seda ei pea mina ütlema. see puudutab arutelusid, mis peetakse nende rahvaste vahel ja ka nende, see puudutab ka seda, kuidas nende välissuhted arenevad ma kindlasti räägin sellest, kui mul on võimalus äh, Lähis-Ida riike külastada. ma lähen sinna nii ruttu, kui võimalik on, kui mind ollakse valmis vastu võtma. minu jaoks on kõige olulisem see, et äh, võttes arvesse, et nädalavahetusel oli olukord pisut pingeline, kuid praegusel hetkel on <clears throat> suhteliselt rahulik olukord, kuid see ei tähenda seda, et see et tegu on olukorra, turvalisema olukorraga kogu piirkonna jaoks. see on lihtsalt võimalik, tähendab lihtsalt võimalust rahuprotsessiga edasi minna. ärgem unustagem, homme tuleb siia Tony Blair ja senator Mitch eh, samuti peetakse väga olulisi kohtumisi, mis aitavad ka minul välja toetada, töötada võimalusi aitamaks seda piirkondi äh, areneda võimalikult rahumeelselt ja turvaliselt. ja äh, härra Pelderil on mõnu, võimalus ühe minuti jooksul vastata. jah, minu teine küsimus puudutab Euroopa Liidu Iisraeli küsimusi kas te ei leia, et oleks hädasti vaja korraldada Euroopa Liidu Iisraeli tippkohtumine nii kiiresti kui võimalik, sest seda kohtumist oleks vaja suhete parandamiseks. meil on vaja konstruktiivsemat rolli Lähis-Idas ja me peaksime ka usalduse tõstmise nimel töötama. praegusel hetkel mulle tundub, et oleks selline tippkohtumise korraldamine väga tähtis. selleks, et ka neid raskeid suhteid natukene siluda. ja nüüd saab Ashton sõna üheks minutiks. Proposal for a summit at present. I think we on praegusel hetkel ei ole selles osas konkreetseid ettepanekuid tehtud kihtlemata on ähm, vaja tugevaid suhteid kogu piirkonnas, see puudutab ka teisi riike. selge on see, et naaberriikidel on väga oluline roll tuleviku väljakujundamisel. me peame neid suhteid piisavalt arendama selleks, et meie panus oleks võimalikult efektiivne. et ja kahtlemata te teate paremini kui mina, mida oleme üritanud viimaste aastate jooksul teha. mina saan kahtlemata kasutada olemasolevaid ressursse koha peal ja kasutada olemasolevaid ressursse võimalikult efektiivselt ja e, toetada tehtud ettepanekuid selleks, et edasi liikuda, selleks, et jõuda rahumeelsete lahendusteni võimalikult kiiresti ja et e, teha kõik selleks, et see maja, piirkond majanduslikult, poliitiliselt areneks ja e, no, see aitaks ka inimesi, kes seal piirkonnas elavad. ja nüüd saab sõna härra Madnerel üheks minutiks. Um, suur tänu, härra esimees. proua Ashton, mina tahtsin rääkida paariariigist Iraanist ja sellest, et Iraan soovib tuumarelva saada. see on kindlasti suureks ohuks nii Euroopa Liidu kui ka Iisraeli jaoks. kas te saate siin parlamendi ees lubada täna, et te teete kõik endast oleneva selleks, et hoolitseda selle eest, et äh, Iraan ja Ahmadinejad äh, ei saa tuumarelva. kas te olete valmis selle lubaduse andma? kaks minutit proua Ashtonile vastamiseks. I think it's, it's highly regrettable. minu jaoks on väga kahetsusväärne, et Iraan ei aktsepteeritud, aktsepteerinud äh, Rahvusvahelise Atomi Energiaagentuuri välja poolt pakutud lepet. Te teate, et see, tegu on väga vana riigiga, tegu on äh, riigiga, mis on samuti väga palju vigu teinud, kuid äh, on olemas rahvusvahelised reeglid. kui riik äh, soovib, et teda respekteeritakse, võttes arvesse tema ajalugu, geograafia, tema rahvas, võttes arvesse kõike seda, mida ta väärib, siis me peame selle peale seda arvesse võtma. loomulikult me võtame arvesse inimõiguste rikkumist me oleme valmis dialoogi pidama, kuid see ei tähenda seda, et võib pidevalt venitamistaktikat kasutada. viimased kuus aastat on see protsess juba veninud, me oleme näidanud üles tohutut äh, kannatlikkust, me oleme teinud väga positiivseid edusamme. härra Solana on teinud väga paljusid ettepanekuid erinevatel kohtumistel. me peame olema valmis selleks, et me peame dialoogi oma põhimõtete kaitseks, teil on täiesti õigus, me peame et, äh, tegema kõik selleks, et me liiguks edasi sellega seoses toimuvadki eh, kohtumised kolm pluss kolm tasandil New Yorgis ja kahtlemata nõukogu kavatseb oma arvamused ka selgelt välja öelda. nii et me oleme täiesti selged selles osas, mida me soovime tulevikus näha ning eh, kolleegil on võimalik veel lisaküsimusi esitada. meie eesmärgiks on ju nimelt see, et Iraanil ei oleks tuumarelvasid ja see eesmärk on selge ma arvan, et selles osas me oleme ühel nõul. me leiame, et Iraani käes ei tohiks iial olla tuumarelvi. olgu, kui Ahmadinejad ja Iraan ei pea rahvusvahelistest reeglitest kinni, kas siis teie olete valmis äh, ränki sanktsioone sisse viima selleks, et kaitsta meid endid ja meie partnerid Iisraeli ja nüüd on teil minut aega vastamiseks, ütleb härra esimees The issue that will be being discussed in the E3 plus 3 is what äh, E3 pluss kolme teemaks äh, saab olema selline kahepoolne lähenemine, nagu me oleme öelnud, äh, me oleme äh, Äh, rakendanud dialoogi, mis meil peab alati jätkuma, nagu ma olen kirjeldanud, aga samas äh, kavatseme paralleelselt vaadata teisi meetmeid, majanduslikke meetmeid näiteks. Äh, see on kontekst, milles meie läbirääkimised jätkuvad ja, ja samadel teemadel arutleme me ka tulevikus nõukogus ja nagu ma ütlesin varem härra Tännakile, meil on olemas ka äh, relvalepingu, äh, leviku peatamise lepingu arutelud äh, tulekul ja kui me vaatame üleüldse üldisemalt maailma tu-, maailmas tuumarelva leviku lõpetamist, siis me peame seda tegema ka kontekstis Iraan. hästi, ja nüüd järgmine voor nüüd saavad sõna allkomisjonide esimehed sõnad, neil on üks minut kõneaega, siis saab äh, välispoliitika kõrge esindaja vastamiseks kaks minutit äh, aega ja peale ja lisaküsimusi ette pole nähtud. nüüd kõigepealt proua Haudala, palun üks minut Ashton ähm.... suur tänu, härra esimees, proua Ashton, pärast meie esimest arvamuste vahetust siin parlamendis olete te kinnitanud veel oma usku vaiksesse diplomaatiasse ja kui Euroopa Liidu lähenemismaailmas. kuidas me saame olla kindlad selles, et ei püüa sel moel lihtsalt vältida inimõiguste küsimuste tõstatamist olukordades, kus tuleb olla väga selgesõnaline ja väga valjaäälne ja parlament on otsustanud, et me peame olema selgesõnalised, me peame olema väga valjuhäälsed, sellepärast kui, kui me näeme mõningates riikides, ka meie enda riikides inimõiguste rikkumisi, ma kas te oleksite näiteks valmis kohtuma erinevate inimõiguste kaitsjatega riikides, kus te käite erinevate etniliste seksuaalsete vähemuste esindajatega, kas te olete valmis avalikult kohtuma? nendega. Äh, ma kõigepealt selgitan teile, mida ma mõtlesin vaikse diplomaatiaga. vaikne diplomaatia ei tähenda seda, et ma isiklikult peaksin olema väga vaikne igas olukorras. ma mõtlesin seda, et on olukordi ja palju olukordi, kus äh, inimestega äh, rääkimine ilma avalikkuse suure tähelepanuta võib olla tõhusam kui avalikkuse tähelepanu kus äh, ideede andmine ja teistele võimaluse andmine lu-, lu-, uusi ideid luua äh, on tõhus ja ma mõtlen vaikset diplomaatiat selles mõttes, et äh, just nimelt selles mõttes ja kui ma mõtlen vaikset, vaikse diplomaatia alt vastandit nii-öelda suurele maailmaareenile, kus kõik on nähtav. mina olen huvitatud sellest, et me tõesti kasutaksime sobivaid vahendeid äh, selleks, et äh, jõuda oma eesmärgile. inimõiguste rikkumiste puhul äh, maailmas on ka erinevaid lähenemisi, mis võivad erinevates riikides olla tõhusamad või vähenevad, vähem tõhusad. ja mina tahaksin rakendada erinevaid lähenemisi erinevate riikide puhul nii, et see lahendus, mida me rakendame, oleks kõige tõhusam ja pidades silmas ka juba varasemaid kogemusi, just seda ma mõtlesin vaikse diplomaatia all. see ei tähenda seda, et ma pööraksin selja ükskõik millises olukorras pühendunud tegutsemisest inimõiguste tagamise rindel. ma olen alati selle nimel võidelnud ja ma võin seda teile sajaprotsendiliselt kinnitada, ma jätkan seda võitlust. aga küsimus on ainult meetodites, mida rakendada. ja Äh, loomulikult ma tahaksin rääkida vabaühendustega Euroopas ja võib-olla teie võite mul ma aidata äh, seda teha, ma tunnen väga paljusid organisatsioone väga hästi, Liberty organisatsiooni Ühendkuningriigis, aga kogu Euroopas on väga palju inimõiguste organisatsioone, äh, kes võivad anda mulle edasi oma oskusteavet, oma teadmisi ja ma loomulikult olen valmis seda tegema, kui see on asjakohane. ja nüüd saab kaitseküsimuste allkomisjoni esimees härra Danšan sõna. Eh, proua Ashton, te hakkate ka tegelema meie üldse eh, julgeolekupoliitikaga ning see sõltub väga palju, sellest sõltub eh, väga palju ka meie operatsioonide tulevikud. see puudutab ka meie võimekust. meile esitatakse tihti ambitsioonikaid Eh, ettepanekuid, kuid tulemused on väga ebaühtlased, see puudutab ka tööstuslikku arengut eh, Euroopa tasandil. Te olete Euroopa Kaitsekontuuri president ja samuti komisjoni asepresident. see tähendab seda, et teil on võimalik tegeleda väga laiapõhjaliste küsimustega, millega puutuvad kokku meie kaitsetööstused näiteks finantseerimise konkurentsi küsimustes ning arengu ja teadusuuringute küsimustes. ma sooviksin teada teie arvamust selles küsimustes. Lei la parola, vicepresident. palun teile sõna, proua Ashton. suur tänu selle küsimuse eest. mul oleks kaks mõtet sellega seoses. kõigepealt Euroopa Kaitseagentuur ja selle rolli tähtsus ja koordineerimine, mida me oleme juba näinud nagu näiteks helikopterimissioonide puhul ja nii edasi ja nii edasi. aga ma mõtlen võib-olla sellega seoses rohkem äh, arengu ja, ja teadusuuringute küsimustest äh, liikmesriikides, me tahaksime nii-öelda äh, mastaabimajanduse põhimõtet rakendada ja selles valdkonnas on tõesti väga palju ära teha, ma olen juba varasematest aruteludest näinud, et meil on midagi selles valdkonnas on veel, on veel ära teha, päris palju on selles valdkonnas ära teha. komisjonil on oma vastutuses teoses teadusuuringutega, haridusega ja nii edasi. aga ma arvan, et meie vastutus võiks aidata kaasa ka laiemale äh, strateegiale sellega seoses, kuidas me saame oma võimekust äh, kõige paremini tagada saaks ka osa strateegilisest mõtlemisest ja lõpetuseks ma tahan arendada ja tugevdada meie suhteid NATO-ga äh, nii, nagu see on kõige parem, koostöös peasekretäridega su, äh, sekretäriga suunatult tulevikule äh, ja Need on sellised äh, väiksed mõttekillud, äh, mis on minu pead läbistanud, äh, kuidas teadusuuringute rolli parandada, kuidas koostööd parandada, ma olen mõelnud selle üle, kas Kaitseagentuuri rolli tuleb suurendada, kuidas seda kõige tõhusamalt teha sellisel juhul ja nii edasi. Terminati gli interventi de... nii, nüüd on ko-, ase-, alamkomisjonide aseesimeeste sõnakord lõppenud ning nüüd jätkame arutelu ning kord on siis järgmine, kolm kolleegi saavad järjest sõna, neil on õigus ühe minuti jooksul esitada üks küsimus ning ähm, proua Ashton kolme minuti jooksul vastab. ning see tähendab seda, et küsimusi esitatakse kolme kaupa. härra Salafranca, härra Fischer ähm, soovis kunagi anda õppetunni ühele teisele malemängijale, visates kõik äh, malenupud äh, malelaualt ära, öeldes, kui nüüd, kus ei ole enam ühtegi äh, nuppu, katsu välja mõelda, milline on sinu suurepärane järgmine samm ja minul oleks nüüd teile küsimus. milline on teie strateegiline arvamus selle kohta, et me ei, kuidas meie Euroopa Liidu välispoliitika peaks olema öö, ähm, <clears throat> vastav meie väärtustele ja öö, kuidas ära hoida selliseid, eh, kuidas eh, oleks võimalik ära hoida selliseid eh, ebameeldivaid olukordi nagu detsembris, kui meie kandidaat ei läinud läbi ÜRO-s ühe häälega, kuidas oleks võimalik selliseid olukordi ära hoida ja kuidas oleks võimalik meil olukorda mõjutada? ja nüüd härra Howitt, üks minut. suur tänu Äh, proua äh, Ashton, äh, teie ametisse nimetamine Briti konservatiivid süü-, esitasid mitmeid süüdistusi siis, kui Euroopa, Euroopa Liitu, Briti ei olnud veel Euroopa Liidu liikmedki, aga see näitab väga, millised suhtumised meil siin valitavad. mina tahaksin, proua Ashton, teid siin tervitada ja tervitada seda, mida te ütlesite inimõiguste kohta ja selle kohta, et need on olulised teie jaoks ja et te kavatsete lepingust kinni pidada inimõigustega seoses ja kui te räägite erinevatest lähenemistest seoses inimõigustega, inimõigused on ju tegelikult universaalsed, kuidas te saate äh, seda ühendada erinevate lähenemistega ja kuidas te kavatsete tagada seda, et äh, meie Eh, kuigi meie lepingu põhimõtted on selged, eh, siis meie nende põhimõtete rakendamine ei ole sugugi mitte selge ega ühene. kuidas te kavatsete selle vastu võidelda? kolleeg Podis, palun. Eh, proua asepresident, milline teie, millist rolli peaks mängima Euroopa Liit, ma olen siin, ja Vahemere Liit üritamaks leida lahendust Lähis-Ida kriisile. kui me ei soovi, et Ameerika Ühendriigid lõputult eh, erilise eduta üksi sekkuksid, peaksime me vastutustundlikult käituma eh, ja eh, üritama lahendusi leida Iisraeli-Palestiina kriisile. milliseid initsiatiive olete valmis algatama selleks, et toetada Palestiina riigi loomist, mille pealinn oleks Ida-Jeruusalemm? Signora vicepresidente ha diritto di replica per tre minuti. proua Ashton, teil on nüüd sõna vastamiseks kaks minutit. Thank you very much uh,. Mr Salafranca. suur tänu, härra Salafranca uh,. see ühene visioon on väga oluline, see ei tähenda seda, et me peaksime kõik malenupud äh, laua pealt lihtsalt maha pühkima, sellepärast et äh, minu e kahe eelkäija töö oli suurepärane, nad väga palju saavutasid juba ja nad äh, lõid meile väga tähtsa renomee nii enda jaoks kui ka, kui ka Euroopa Liidu jaoks ja ma austan nende tööd väga kõrgelt, nii et ma lähtun nende tööst, aga nad olid esimesed inimesed, kes äh, püüdsid erinevaid kogemusi ühendada ühte talitusse ja ühte isikusse, aga üks isik teab, peab alati tegema koostööd meeskonnaga, väga paljude teistega ja ma tahan tagada seda, et ükskõik, kes kõneleks, kõik me räägiksime ühel häälel. kakskümmend seitse välisministrit Euroopa ministrite nõukogu komisjoni esindajad, teie koja esindajad, mina, üks hääl, üks Euroopa. ja et me kõik räägiksime strateegilise eesmärgi äh, piirides, äh, mis äh, on mõistlik ja mis puudutab eelarvet, siis ma suhtun asjasse realistlikult, ma suhtun realistlikult liikmesriikide võimalustesse, ma suhtun realistlikult tulevikku, ma püüan hakkama saada sellega, mis meil on. ma loomulikult see ehk annab teile väikse ettekujutuse. härra Howitt, loomulikult inimõigused on universaalsed, teil on õigus, aga ma tahaksin öelda ainult seda, et nende universaalsete õiguste tagamine sageli nõuab erinevaid vahendeid erinevates kultuurides, erinevates riikides, vähemalt minu kogemused minevikust näitavad seda. meie delegatsioonid, meie kohapealsed talitused, nendel on väga tähtis roll mängida selles, et tagada inimõigused ja, ja õiged lähenemised koha peal ja ma loodan, et tulevikus me saame teha koostööd, et parimaid tulemusi saavutada ja ja et äh, erinevates liikmesriikides, erinevates kohtades tehakse erinevaid, astutakse erinevaid samme. mis puudutab Vahemere liitu, siis Vahemere liit on väga oluline äh, liit, meil on olnud väga raske äh, ajalugu seoses Araabia liigi, Araabia riikide negatiivse suhtumisega ja kvartett on, mängib seal samuti rolli ja alles hiljuti esitati kvarteti kohtumise ettepanek, selle ettepaneku esitas Venemaa. ja kvarteti äh, töökombinatsioon Euroopa Liiduga seoses äh, äh, on üks lähenemine, me peame vaatama kogu Vahemere piirkond, kus äh, ühenev, ühindatakse kogu äh, nelikümmend seitse riiki. ma arvan, et sellega seoses me peaksime kõiki vahendeid kasutama, et äh, jõuda sobiva lahendumisel, lahenduseni ja ma arvan, et nõukogu järeldused on siin heaks lähtepunktiks. Peru minuto. proua de Kaiser, üks minutit. tänan, härra esimees. proua Ashton oma sissejuhatuses te meenutasite, kui oluline on teie jaoks saavutada tulemusi. Te rääkisite väga eh, julgustavalt detsembrikuus, meenutades nõukogu eh, kokkuvõtteid Ida-Jeruusalemma küsimustes ning öeldesite, ütlesite selgeks, et on aeg tegutseda ning mm, rakendada ellu nõukogu otsused. kuid ma tahaksin teada, kuidas te seda teha kavatsete võttes arvesse, millise sisuga äh, neid otsuseid, mis puudutasid Ida-Jeruusalemma Gaza sektorit, mis puudutasid väga palju erinevaid küsimusi, kuidas te kavatsete äh, äh, tulemusi saavutada? Te rääkisite härra Blairist, kuid härra Blair pandi ametisse härra Bushi poolt kvarteti eriesindajana. Teie olete ametis meie poolt, need on kaks täiesti iseasja härra Blair ei ole siiani so tulemusi saavutanud, meie soovime tulemusi, ma sooviksin teada, milline on teie arvamus? Honorevole Cyrus Volski, Peru. Cyrus Volski üheks minutiks. Molto grazie, president uh,. Commissioner designate uh, according. Ah, suur tänu uh,, volinikukandidaat, lähtuvalt vastavalt Euroopa Parlamendi arvamusele on energiajulgeolek uh, ka välispoliitika äh, küsimus ja kuidas te kavatsete kas avaldada survet Venemaale või veenda Venemaad äh, selleks, et äh, Venemaa ei kasutaks energiaküsimusi liikmesriikide välispoliitika arendamisel ja kuidas meie idapoolseid naabreid kaitsta poliitiliste surveavalduste eest, mida rakendatakse seoses energiatarnetega? kolleeg Nikolai, üks minut. Thank you uh,, president. tänan, esimees. mul on konkreetne küsimus ja ma loodan, et ma saan ka konkreetse vastuse. minu küsimus on seotud Afganistaniga. Mm, mind huvitas selle koha pealt teie kirjalik vastus milline on teie arvates meie järgmine samm Afganistaniga seoses? ja nüüd on proua Ashtonil võimalik kolme minuti jooksul vastata. ja jällegi, suur tänu teile küsimuste eest, proua de Kaiser. Teil on täiesti õigus ma tunnetan noh, sellist äh, masendust, pettumust mitte ainult teie äh, poolt, vaid ka siin kojas üldiselt ja ka mujal. olukord Lähis-Idas on tõesti erakorraliselt keeruline. nõukogu otsus oli oluline sellepärast, et me, see ühendas meie arvamused ja, ja ütles välja, mida me arvame. minu jaoks järgmiseks sammuks oleks äh, panna paika, mis toimib selles valdkonnas meie tööst äh, ja kus me saaksime rohkem teha äh, ja mõelda läbi, äh, millised poliitikad peavad lähtuma nendest. ma ei püüa kuidagi härra Blairi olukorda kuidagi, kuidagi muuta, ma kohtun härra Blairiga, kuna ta on homme siin, ma kohtun senaator, senaator Mitchelliga ja äh, ja ma olen juba ka alustanud äh, proua Clintoniga läbirääkimisi, ma jätkan neid läbirääkimisi, ma ei kavatse siin ülepeakaela äh, tegutseda ja pakkuda teile lahendusi, kui ma veel ei tea täpselt, kus me olime ka varem tõhusad ja kus me saaksime tegutseda tõhusamalt, ma saan ainult selgelt välja öelda, et ma kannan omalt poolt äh, hoolt selle eest, et me tõesti tegutseme nii tõhusalt kui vähegi võimalik ma olen alustanud läbirääkimisi, ma olen alustanud äh, arutelusid valdkonnas, mida me saame teha, ma olen äh, teadlikum kui varem sellest, äh, millised on problemaatilised küsimused, millised on lahenduse valdkonnad, aga me peame veel väga palju tööd ära teha, tegema selles valdkonnas äh, Palestiina ametivõimudega seoses, Egiptusega seoses ja nii edasi. härra Sarasvolski, te küsisite mult välispoliitika ja energiaga, aga seoses küsimuse, sellega seoses on meil mitmeid elemente loomulikult Venemaaga peavad meil olema tugevad suhted, meil peab olema selge energiastrateegia, mis võimaldab äh, meil ka oma energia äh, varustatust äh, mitmekesistada. me ei saa, praegusel hetkel me sõltume viiekümnest protsendi energiavajaduse ulatuses Venemaast, võib-olla isegi seitsmekümne protsendi valdkonnas me peame energia tarbimist mitmekesistama, kasutama rohkem tuulevaldkonda, tuuleenergiat, päikeseenergiat, mõningates liikmesriikides on see seotud tuuma energia kasutamisega, samuti ka torujuhtmed on oluliseks küsimuseks. väga oluline on, et me oleksime teadlikud sellest, et mõningad energiaga seotud küsimused on poliitilised küsimused, mitte majanduslikud küsimused ja me peame äh, ka avaldama survet Venemaale, et äh, Venemaa ei peaks neid küsimusi poliitiliseks äh, Afganistan, mul ei ole paraku väga palju aega vastamiseks, aga Afganistani puhul on järgnevad sammud väga olulised, me peame äh, konverentsi järgset tööd jätkama. meil on olnud minevikus mitmeid eduelamusi, kui näiteks äh, tervishoiu valdkonnas oleme me tõstnud väga, väga suuresti äh, tervishoiu kättesaadavust, aga väga palju on veel ära teha. ja mina tahaksin äh, konk-, näha konkreetseid tulemusi, millest saavad kasu konkreetselt Afganistani inimesed. Mauro, un minuto härra Mauro, üks minut. Grazie, president, signora. suur tänu, härra esimees. proua Ashton. jah. siin on öeldud nii mõndagi, ka seda, et Euroopa Liidul peaks olema ÜRO Julgeolekunõukogus alaline koht. kui see tõesti nii oleks siis äh, tekib väga palju erinevaid võimalusi ja ma tahaksin teada, milline võimalus on teie arvates kõige parem ja ma tahaksin teada, milline oleks teie strateegia selleks, et seda eesmärki saavutada. kolleeg Piiu, palun. tänan, härra esimees. lugupeetud proua Ashton, tere. me oleme rääkinud juba kaks korda Vahemere Liidust, Hispaania eesistumise jaoks on see prioriteet. nagu te teate, juunis toimub oluline kohtumine, mille käigus otsustatakse, eh, milline on järgmine kaheaastane plaan eh, Vahemere Liidu toimimise jaoks, millised on teie kavatsus selleks, et eh, kõik probleemid laheneks ning sooviksin teada ka, millised on teie prioriteedid selle kaheaastase plaani jaoks, kas te võtate arvesse ka Euroopa Parlamendi seisukohti? me ei soovi äh, et me finantseeriks seda mm, liitu, selle liidu tegevust, võttes äh, kasutusse olemasolevad äh, fondid, kuidas te kavatsete lahendada finantsprobleeme? ja nüüd saab sõna härra Schultz üheks minutiks. ma soovin teile palju edu, proua Ashton, selle raske ülesande täitmisel ja ka tähtsa ülesande täitmisel. ja kuigi naabruspoliitikas teie tiibu kärbitakse, arvan ma, et suhted Venemaaga jäävad siiski teie pädevusse Chris Pats on teie kaasmaalane ja kunagine kolleeg ütles, et Euroopa Liidu välispoliitikas on just selles osas defitsiidid kõige suuremad ja ma tahaksin teada, kas te peate kinni Euroopa Parlamendi juhise strateegiline partnerlus moderniseeritud partnerluseks ümber nimetada ja kas teil on kavas midagi teha ka energiatarbijakindluse tagamiseks ja kas te hoolitsete selle eest, et inimõigustest kinnipidamine ka kõikidesse lepingutesse Venemaaga kirja pandaks, nii nagu seda ka Sahharovi auhinna laureaadid nõudsid? nii, ja nüüd saab proua Ashton kolmeks minutiks sõna vastata. ma, eh, minu vastamus, vastus esimesele küsimusele väga lihtne, ma ei tea. põhjus on see, et eh, viimase viie aast-, viie nädala jooksul oleme ainult selle küsimusega tegelenud ja millest kaks olid äh, jõulupuhkus, nii et ausalt öeldes te võtsite mu vahele, nii et väga tubli. ma ei tea sellest eriti palju, kuid võttes arvesse seda, mida te ütlete, et kindlasti on arvamusi ja lähenemisi väga erinevaid ning väga oluline on see, et Euroopa Liit arutaks seda asja julgeolekunõukogus äh, sel nädalal. ma kindlasti ise tõstatan selle küsimuse üles. kaitsenõukogus, vabandust. ma tulen selle juurde kindlasti tagasi, mis puudutab Vahemere Liitu, siis minu seisukohast lähtudes on asi nii, loomulikult on võtnud, võtnud see aluseks Barcelona protsessi, siin on väga palju huvitatud, asjast huvitatud riike, kes on meie jaoks samuti väga tähtsad tema kõige olulisem roll on regionaalse koostöö tegemine, see on juba toimunud, see puudutab ka finantseerimist. tegu on väga huvitavate projektidega, mis puudutavad näiteks haridust. ma arvan, et me peaksime vaatama, kuidas see asi edasi areneb. loomulikult eh, võttes arvesse seda, et eh, eh, Prantsuse-Saksa ühtne juhtimine lõpeb, me peame mõtlema selle peale, kuidas see asi edasi läheb peame mõtlema selle peale, milline on roll näiteks nõukogu esimehel selles kõiges. me ei ole sellest veel pikemalt rääkinud, kuid oluline on see, et meie töö ja tegevus oleks efektiivne. ja äh, meil on selja taga väga keeruline aasta. me peaksime üritama nüüd edasi liikuma, liikuda. me peame mõtlema ka laiapõhjalisemalt meie oma naabruspoliitikale, see kõik on väga tähtis. Vahemere liit äh, ja idapartnerlus on väga olulised me peaksime tegema kõik selleks, et seda olukorda pisut elavdada. ja mis äh, puudutab nüüd härra Schultzi küsimust, siis minu jaoks ei ole tegu kattuvusega. minu jaoks on küsimus selles, et me peame koostööd tegema pigem, meie tegevus ei kattu mis puudutab koostööd Venemaaga ja koostööd president Medvedeviga, siis eh, on kõne all see, milline on, näeb meie partnerlus tulevikus välja. me kindlasti üritame assotsieerimislepet eh, edasi arendada, tööd on väga palju teha ja praegusel hetkel mõningates valdkondades me edasiminekut ei näe, kuid inimõiguste küsimus, mis on selle koja jaoks väga olulised, minu jaoks on vaja leida õigeid võimalusi, kuidas küsimusi tõstatada ja tulemusi otsida, nii et sellega ma sooviksin tegeleda. me peame mõtlema selle peale, kuidas tulemusteni jõuda. ja ma soovitaksin kolleegidele, et esitaks ühe küsimuse oma kõneaja jooksul, et oleks võimalik adekvaatselt vastata. ja nüüd saab sõna härra Van Orden üheks minutiks uh,. Baroness Ashton, as you now have respond-. Baroness Ashton Te teate, et teie tegelete ka sõjaliste missioonide küsimustega. ma ei tea, kas te olete kunagi eh, kuskil sõjalises eh, üksuses käinud, kui välja jätta kuskil, eh, kuskil Suurbritannias? mis tahaksin küsida, et kas te ikka saate aru, et meil ei ole sõjalist üksust Afganistanist, me raiskame seal küll tohutult raha, kas te teate, kui palju me kulutame Afganistanis igal aastal ja kui, mida on tehtud selleks, et äh, raha ei kasutataks halvasti ära ning et äh, EUPOL-i äh, ebaefektiivsed missioonid töötatakse ümber. ja nüüd saab sõna härra Reuten üheks minutiks. Mrs Ashton. Honorable oh, oh, Anna Reuten, praegu. Yes, Mrs Ashton, if there is a clear. proua Ashton, kui on selge arvamuste konflikt Euroopa Komisjoni ja nõukogu vahel, siis kuhu kuulub teie esmane lojaalsus? Iraak näiteks, üks näide. mis on teie arvamus Iraagi sõja kohta, kas seda oli võimalik õigustada või mitte, selles osas on nõukogus erinevaid arvamusi. ning teine puudutab inimõiguste harta kaks äh, liikmesriiki pole seda ratifitseerinud, kuidas on teie suhtumine sellesse? Charter on human rights. inimõiguste harta. Honorevole Panseri per un minuto. ja nüüd härra Panseri üheks minutiks. Signor Aston suur tänu, proua Ashton. kui nüüd mõelda, et välispoliitika ja naabruspoliitika on tõesti Euroopa Liidu ühtse strateegia osaks, siis tahaksin viidata järgmisele asjaolule. Euroopa Liidu ja Makrebi riikide vahelised suhted, seal on tehtud suur samm edasi, võeti vastu ühine dokument ja selles dokumendis on ette nähtud, kuidas kahepoolseid dokumente vastu võtta ja suhteid üles ehitada ja on öeldud ka, et tuleb äh, korraldada Euroopa Liidu Maroko tippkohtumine. minu küsimus on, mis see endaga kaasa võib tuua ja kas teie leiate, et see dokument on heaks aluseks äh, teiste äh, Magrebi riikidega suhete ülesehitamiseks ja nüüd saab proua Ashton kolmeks minutiks sõna vastata? uh,. Mister uh,. Uh... härra Van Orden. Afganistanis me üritame midagi väga olulist teha. küsimus, miks me seal oleme, on väga tähtis. on väga-väga oluline, et me seal roll, meil on seal oma roll. meil tõesti on kulud seal väga suured, mul ei ole täpseid andmeid silme eest, kuid me oleme äh, Äh, see, ma, mul on need arvud kusagil olemas, kuid ma rääkisin juba ühest oma, ühest olulisest tegevusest seal, see puudutab äh, terviseküsimusi. mis puudutab EUPOL-i, siis äh, on, tundub, et meie, see operatsioon muutub seal aina efektiivsemaks, kuid on veel palju muidki küsimusi. näiteks see, et paljud äh, Eh, paljudel ametiasutustel ei ole isegi telefone. väga palju on potentsiaali, meil on võimalik sellele potentsiaali lisaväärtus anda. eelkõige on vaja tegeleda sõjaliste küsimustega. meie roll Euroopa Liiduna ei pruugi olla sõjaline, kuid liikmesriikidel ja meie eesmärkidel äh, võitluses terrorismiga on väga oluline roll ning sellega ma üritan ka tulevikus tegeleda. nüüd järgmine, milline on meie esmane lojaalsus, see on väga raske küsimus. minu jaoks on kõige olulisem see, et ma selles rollis ei, sellises rollis üldse ei oleks. minu jaoks on kõige oluline, et nõukogu ja komisjoni teeks koostööd teie abiga et me suudaks välja töötada ühtse poliitilise strateegia ja seda võimalikult õigel viisil mina, kui ma olin kolm aastat, äh, tegin tööd nõukogus, sest ma olin justiitsminister Suurbritannias, on mulle näidanud, et on hea äh, tahe palju ja soovitakse tulemusteni jõuda. inimesed soovivad probleemidest üle saada. nii et äh, me suudaks välja töötada ühtse poliitika. me ma sooviksin öelda, et äh, see, mis me teeme, on väga oluline, me peame andma endast parima. nüüd, mis puudutab Iraagi sõda, siis äh, oleme me seal, kus me oleme. mina olin minister sel ajal, kui Iraagi sõda algas, mina oma arva-, oma teadmist sel hetkel ja teadmistel põhinedes arvasin, et see sõda on õigustatud. küsimus on nüüd igatahes selles, mida teha selleks, et Iraak on tulevikus stabiilne jõukas riik peame mõtlema selle peale, milline on meie lähenemine, milline on seda meie eesmärgid, me peame toetama stabiilsust, me peame toetama jõukust, rahu, inimõiguseid. me peame jääma oma põhimõtete juurde ja me peame neid põhimõtteid ka avalikult toetama. Honorevole Galler, per un minuto. härra Kaaler, üks minut. Ashton. suur tänu, paranes Ashton, juba kümme aastat ma tahtsin siiski vastu saada oma küsimusele, ütleb eelkõneleja. kahjuks on aeg möödas, ehk katsume hiljem teie küsimusele vastata. aga minu küsimusele siiski ei vastatud. jah, me üritame võimaluse leida, ütleb härra esimees, meil tuleb praegu kinni pidada kõneajast. aga Magrebi küsimused, ütleb härra Panseri siiski. härra Kaaler, teil on nüüd üks minut sõna. paranes Ashton juba kümme aastat kahtlemata on meil Euroopa kaitse poliit- ja julgeolekupoliitika ja selle kohane strateegia, mis kahe tuhande kaheksandal aastal üle vaadati. ja ka erinevad planeerimise osakonnad pandi kahe tuhande üheksandal aastal kokku, kuid sellegipoolest riigid tegelevad, tegutsevad tihti omapäi mida arvate teie Euroopa Parlamendi nõudest, et meil koostataks äh, kaitse- ja julgeolekupoliitika kohta valge raamat? ja mida te ütlesite operatsioonide peakorteri kohta, kas te ei leia, et mõistlik oleks äh, tsiviil- ja sõjaline planeerimistöö korraldada ühes peakorteris, selle asemel, et meil on peakorterid erinevates riikides, aitäh! onorevole Kacin per un minuto. härra Kacin, üks minut, palun. Grazie, president. Spoštovana kandidatka, drugega decembra sem vas v imenu Alde vprašal. lugupeetud proua kandidaat, teisel detsembril küsisime teie lähenemist eh, Bosnia-Hertsegoviina eh, ja Euroopa Liiduga sõlmitava lepingu kohta Te rääkisite selle äh, stabiilsusest, kuid olukord on muutunud. meil on vaja, rääkisite ennetavast tegevusest, kuid aed, eri, aega eriti pole. praegu pole suutud, suudetud jõuda kokkuleppele põhiseaduslike muudatuste kohta, mis puudutab Sõrbsk, Serbia Vabariigi Sõrbska Respublika tuleviku kohta, siis see võib äh, kaasa tuua äh, Bosnia-Hertsegoviina lagunemise, see aga äh, halvendaks tingimusi piiri, piir, piiriringkondades väga palju. mida kavatsete teha kriisi haldamise osas Bosnia-Hertsegoviinas? tahaksin teile meenutada, et sel aastal on Srebrenica genotsiidi viieteistkümnes aastapäev Angurakis per un minu-. härra Angurakis, üks minut. Kirje Proevre, Katariin, sa ütlesid, et Naikfrasu Kigodin antithesis. härra esimees, ma tahaksin kõigepealt öelda, et mina olen proua Ashtoni kandidatuuri vastu, sellepärast et ta toetab Lissaboni poliitikat ja meie fraktsioon on selle vastu. proua Ashtoni vastused parlamendi küsimustele, eriti just Äh, selles osas, mis on siin vastuste nimekirjas punkti kolm all, näitab väga selgelt, et nii need asjad äh, ei käi, miks te ei taha võrdväärset nõukoguga meile dokumente äh, anda, oli see küsimus ja proua Ashton ei ole vastanud sellele küsimusele korralikult, sellepärast küsiksin uuesti, mida te kavatsete teha selleks, et Euroopa Liidu ühine seisukoht Kuuba osas muudetakse ümber, sellepärast et see ei ole vastuvõetav. ja veel üks lisamärkus. proua Ashton õnneks ei ole öelnud mitte midagi Ladina-Ameerika riikide kohta, suur tänu! La vicepresidente ha diritto di replica per tre minuti. proua Ashtonil on nüüd kolmeks minutiks sõna, et vastata Uh, Mr President, I am going to start with Mr Pan- härra esimees, alustan härra Panseri küsimusega, sellepärast et ma vabandan tõesti, ma, mul läksid märkmed sassi ja meie küsimus jäi vastamata. Maroko tippkohtumine, meil puudub täpne plaan selle kohta, aga teil oli õigusega, juhtisite tähelepanu Maagrebi tähtsusele. mõningate riikide puhul peame me rakendama naabruspoliitikat ja, ja ja ma tõesti vabandan veel korra, et mul jäi teie küsimusele varem vastamata. härra Kaanar Äh, tsiviil- ja sõjalise personali osakonnas, äh, osas äh, ma ei tea veel täpselt valge raamatu kohta, ma kindlasti hangin täiendavat teavet selle kohta, aga ma arvan, et me peame siin rõhutama, et liikmesriikidel on omaenda kaitseküsimustes ka oma vastutust kanda. Äh, ma ei tea, millele te täpselt viitate, kui te räägite siin üksinda ja omapäi tegutsemisest, mina olen huvitatud sellest äh, osast, mis on meie koos tegutsemise osa ja me peame seda paremini strakt-, äh, juhtima ja struktureerima. ja näiteks Hudsoni küsimustes on kasutatud väga hästi liikmesriikide äh, Äh, ressursse äh, tõhusalt äh, ja minu ettepanek oleks, et ma, ma olen endiselt veendunud, et selline ressursside kasutus on olnud parim ja, ja, ja see võib-olla oleks kõige parem vastus. mis puudutab Bosniat, siis teil on õigus on mitmeid problemaatilisi küsimusi ja me oleme, meil on mitmesuguseid kohtumisi olnud äh, Bosnia ametivõimudega hiljuti. eelmisel nädalal rääkisime me täpselt, millist strateegiat jätkata. tegemist on riigiga, kus on erinevad etnilised äh, rühmitused, mis peavad koos eksisteerima uhkusega, neil väga, neil võib olla ükskõik kui, kui palju rahvahääletusi, aga lõppkokkuvõttes on ikkagi tegemist ühe riigiga. kuidas seda ühte riiki tagada, see on küsimus, mis vajab arutelusid. ma olen väga huvitav, huvitatud sellest, et valimiste eelne, eelne töö ma arvan, et Lord Ashton ütles, et et riiki hoiab siiani veel koos Euroopa Liidu perspektiiv, see on endiselt nii, me peame selgitama neile, et äh, kuidas Euroopas äh, osalemine on väga oluline ja kasulik nende jaoks, aga ma arvan, et me peame äh, minema kaugemale kui poliitilised liidrid, me peame selgitama Euroopa kasutegureid rahvale, inimestele endale, sellepärast et suurem osa selle riigi kodanikest tahavad elada rahus ja tahavad elu, elada koos. ja ma püüan siis tagada seda, et rahvas mõistab Euroopa Liidu eeliseid, aga igal juhul me toetame ka, ka liidreid praegusel ajal. mis puudutab äh, Te esitasite mulle äh, neli küsimust täpselt. Äh, mul on väga hea meel, et otseselt ei ole minu vastu, te võite olla Lissaboni lepingu vastu, see on teie õigus aga mis puudutab infovabadust, siis mina olen igal juhul infovabaduse toetaja, aga samas tuleb läbi mõelda, millist informatsiooni millal anda. loomulikult, mis puudutab Kuubat, siis ma tahan selgelt välja öelda, et ma tunnen suurt muret Kuuba inimõiguste olukorra kohta, meil on olnud kolmteist aastat strateegiaid ja, ja Need strateegiad on toiminud, kuid samas tõsised probleemid on seal riigis endiselt ja selle ees ei saa silmi sulgeda. proua Ashton, kui teile esitatakse rohkem kui üks küsimus, on teil vastavalt reeglitele õigus ainult ühele küsimusele vastata. sellepärast, et kolleegid peavad reeglitest kinni pidama, nad kõik seda küll ei tee, aga ise me need reeglid paika panime üheskoos ja seal on kirjas, et teile esitatakse üks küsimus ja teil on õigus ainult ühele küsimusele vastata. järgmine küsimus, palun. Pani Przewodnicząca, e, jest oczywiście zaangażowana w wiele konfliktów. suur tänu! proua komisjoni asepresident, Euroopa Liit tegutseb erinevates konfliktipiirkondades äh, üle kogu maailma, aga ma arvan, et meie jaoks kõige olulisem peaks olema sekkumine konfliktidesse Euroopas teised äh, kolleegid on siin maininud äh, Balkani konflikte ja meil on siin ka konfliktid äh, Gruusias või Georgias, kus Georgia territoriaalset ühtekuuluvust on rünnatud. samuti on meil Mägi-Karabahh ja Transnistria küsimused mida teie isiklikult nende konfliktide puhul kavatsete ära teha? Nendel konfliktidel on üks ühine nimetaja, Venemaa. Venemaa on kõikide nende konfliktide puhul üheks osaliseks. mida teie isiklikult saate ära teha selleks, et peatada Venemaa sellise huvipoliitika rakendamist? Many of us believe that if there is not väga paljud usuvad meist, ütleb proua Gomes, et kui Iraani äh, suhtumist äh, tuumaküsimusse ei lõpetata äh, ega muudeta, siis peavad Euroopa Liidu riigid, Euroopa Liidu partnerid olema mõistlikud ja rakendama sanktsioone, mis toovad kahju režiimile, aga ei kahjusta inimesi. pidades silmas inimõiguste olukorda Iraanis, tahaksin ma küsida teilt, mida teie arvate Euroopa Liidu rollist selles valdkonnas, Euroopa Liit peaks andma endast parima selleks, et toetada kõiki neid, kes demokraatia ja inimõiguste nimel võitlevad äh, Iraanis. Äh, kas me peaksime meedia äh, pimeduses hoidmist, pimeduses hoidmise vastu võitlema, kas me peaksime aitama kaasa farsikeelse telejaama avamisele? kolleeg Kumatsakas, palun üks minut. suur tänu, härra esimees. jah, proua volinikukandidaat, Lissaboni lepingus tuleb kaks väga tähtsat elementi, need puudutavad ühist välis- ja julgeolekupoliitikat ja julgeoleku- ja kaitsepoliitikat. jah. alustage veel kord otsast peale, ütleb härra esimees. jah, proua volinikukandidaat väga tähtsad kaks uut elementi tulevad välis- ja julgeolekupoliitikasse sisse Lissaboni lepingu kaudu. seal on kaks klauslit nimelt. esiteks ähm, vastastikune toetamine ja teiseks solidaarsuse klausel. eriti see, mis puudutab vastastikust toetamist. artiklid Äh, artikkel nelikümmend kaks lõige seitse lepingus ütleb, et kui ühte liikmesriiki rünnatakse, siis tema partnerid Euroopa Liidus peavad seda riiki toetama. kuidas saate teie sellest klauslist aru, kuidas teie seda praktiliselt rakendaksite, kas te arvate, et see vastastikuse toetamise klausel äh, ka mõjutab kuidagi Euroopa Liidu liikmesriikide käitumist ja kui jah, siis kuidas? ja kui mõni Euroopa Liidu väline liikmesriik äh, peaks nüüd mõnele liikmesriigile sõja kuulutama, tegemist ei ole teooriaga, vaid tegemist on täiesti võimaliku juhtumiga Ida-Euroopas, siis mida te kavatsete ette võtta ja proua Ashton saab nüüd kolmeks minutiks sõna, ütleb härra esimees uh,. Thank you, I mean the, the, the... suur tänu, härra Liisak see kontekst, millest te tõstatasite erinevad küsimused, Moldova, Transnistria, Mägi-Karabahh ja ja nii edasi. just nimelt selle konteksti tõttu ütlesin ma oma sissejuhatavas sõnavõtus, et naabruspoliitika on väga oluline ja see, mida me ette võtame naabruspoliitika valdkonnas. Moldovas näiteks me teeme väga tihedat koostööd Äh, nemad äh, saavad kuusteist eurot iga kodaniku kohta just nimelt selleks, et äh, luua usaldussuhteid erinevates linnades. Mähiga, Mägi-Karabahhi puhul, puhul on väga oluline see, mida teeb Türgi, Armeenia, Türgi suhted seoses nende suhete avanemisega on olulised oluline on siis see, mis on, mille üle nemad muret tunnevad, näiteks energiaga seoses, nii et praegusel hetkel olen ma loomas endale ettekujutust, millised on äh, kõige tähtsamad konfliktivaldkonnad, millised võiksid olla suhted. Venemaa on ühiseks nimetajaks äh, äh, sellepärast, et tegemist on kas endiste Nõukogude Liidu riikidega või riikidega, kes tegid koostööd nende, selle riigiga. ma arvan, et me pea saame pro-, ennetavalt teha, teha koostööd selles valdkonnas ja ma püüangi ennetavat positiivset koostööd luua Venemaaga siis, kui ma nüüd äh, Moskvasse lähen ja me ei püüa mingisuguseid uusi konflikte tekitada. proua Gomes, mis puudutab Iraani ja sanktsioone, siis nagu ma ütlesin oma varasemas äh, kommentaaris, võin ma korrata, et äh, ma toetan kõiki, kõike, mida me teeme inimõiguste toetuseks Iraanis, me oleme alustanud arutelusid Iraani teemadel, sanktsioonid äh, tulevad arutelule E kolm pluss kolm kohtumisel, aga ka Euroopa Liidu sisestes aruteludes. eks näis, kuhu nõukogu liigub selles valdkonnas, arutelud on alanud, aga me oleme valmis tunnistama, et kui eeskirjadest kinni ei peata, siis igal juhul äh, peetes me peame igal juhul tegutsema ühel või teisel moel. mis puudutab solidaarsusklauslit, äh, siis äh, nelikümmend kaks, artikkel nelikümmend kaks seitse, see artikkel on mu ees praegu lahti, siin sisaldub kohustus osutada abi oma, lähtuvalt oma võimalustest, see kattub ÜRO harta artiklitega, ma praegu, praegusel hetkel ei ole täpselt äh, enda jaoks selgeks teinud, kuidas me seda hakkame tõlgendama, aga nõukogu on äh, ka öelnud, et me nüüd, kus see leping on paigas, me peame, paneme paika selle, kuidas me praktiliselt tegudesse tõlgendame need, äh, need sätted äh, tegemist kui tegemist on konkreetse tõesti abivajadusega, toetuse vajadusega, siis osaliselt äh, see on äh, seotud ka nõukogu tõlgendusega sellest artiklist. nii, nüüd tuleme komisjonide juurde. Nende esindajad on siin olemas ja kõigepealt saab Arengukomisjonist kolleeg Šoli sõna. tänan, härra esimees lugupeetud proua Ashton, arengukomisjoni nimel ma sooviksin teile öelda, kes on see volinik, kes vastutab koostöö ja arengu instrumendi väljatöötamist ning samuti ka Euroopa Arengufondi eh, kasutamist ja milline on te, tema roll välistegevuses. ma sooviksin, et te annaksite meile näiteid eh, konkreetsete koos eh, näiteid selle kohta, kuidas ta kavatseb ellu rakendada Lissaboni leppe artiklit kakssada kaheksa, kes nõuab, et Euroopa Liit võtaks arvesse arengukoostöö aspekte, mis võivad eh, eriti mõjutada arenguriike. kas te kavatsete samuti eh, luua eh, sellise üksuse, mis eh,, mis tegeleks eh, erinevate arengusätetega ning kavatsete alla kirjutada vabakaubanduse leppele Kolumbiaga? Honorevole Kasiini presi-, täna Kasiin. kaks minutit vastat-, võimalik, kaks minu-, vaheminutiline vastus proua Ashtonilt. Thank you, the rules keep changing. The um... reeglid muudkui muutuvad. mis puudutab arenguküsimusi, siis äh, ma sooviksin öelda, et arengu küsimused on meie tegevuse keskmeks, äh, et meie suhetes äh, mitte Euroopa Liitu kuuluvate riikidega. väga huvitav on näha, kuidas kolmandad riigid on, tunnevad suurt headmeelt selle üle, et me suudame oma tegevust nüüd koondada. minu jaoks on väga oluline see, et me tunnistame äh, et tegu on olulise osaga meie poliitikast. see väärib nii nõukogu kui komisjoni täit tähelepanu. mul on väga hea meel, et sellega hakkab tegelema volinik Piibals, kes on minuga juba rääkinud sellest, kuidas seda tööd kõige efektiivsemalt teha. minu meelest peaks asi peab välja nägema niimoodi, et äh, arengu küsimustega tegelevad kolleegid äh, teevad tihedat koostööd välisagentuuriga, välisasjade agentuuriga ja peame looma endale strateegilise raamistiku, mis aitaks meil ka paremini välja töötada ühtset välispoliitikat. kõige olulisem on kahtlemata, kõige eh, rohkem tegeleb see küsimus kahtlemata arengukomisjon ja arenguvolinik, kuid me teeme nendega tihedat koostööd. ma arvan, et see on väga praktiline lähenemine. ma tõesti loodan, et meil on äh, võimalik äh, teha koostööd parlamendiga nii kiiresti kui võimalik, ma kindlasti koostööd volinik Piibaltsiga selle osas tulevikus. mis puudutab äh, vabakaubanduslepet Kolumbiaga, siis äh, ma enam selle küsimusega enam ei, kaubandusküsimustega enam ei tegele, kuid nii palju, kui mina tean, on nüüd jõutud läbirääkimistega sellisesse punkti, kus me otsustame, otsustasime teha pausi äh, sest äh, hakkab äh, tööle uus volinik äh, ning Euroopa Parlament, võttes arvesse Lissaboni lepet, peab oma seisukoha välja ütlema, nii et meile tundus, et on väga oluline jõuda vahefaasi selles olulises küsimuses, võtta arvesse ka parlamendi arvamust. härra Kasiini, põhiseaduskomisjoni esimees. Eh, jah, suur tänu, proua Ashton, üks väga lihtne küsimus. minu valdkonnakomisjon tegeleb selle küsimusega, mida kohe tahan esitada. ja mu küsimus on väga lihtne. ühele kirjalikule küsimusele vastates olete te öelnud, et üheks teie põhiprioriteediks on tõhus, järjepidev bürokraatia Euroopa Liidus. ja oleks tõesti, et see olevat midagi sellist, mille üle kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on kadedad. aga siiski, kas see tähendab seda, et me kavatseme siin Euroopa diplomaatide kooli avada? selleks, et sellest koolist tuleksid inimesed, kes on ka võimelised mitte ainult Äh, Euroopa Liidu ajalugu meile jutustama, vaid saaksid meile ka rääkida, kuidas välisteenistus peaks toimima. proua Ashton nüüd kaheks minutiks, palun. Uh, Need kõige lihtsamad küsimused on äh, sageli äh, nii mõneski mõttes kõige huvitavamad küsimused. võib-olla minu ametiaja lõpus jõuame me olukorda, kus äh, meil on olemas mingisugune koolitusasutus või koolitusvõimalus meie talituse jaoks konkreetselt. praegusel hetkel püüan ma, püüdlen ma äh, kahe asja poole. ma püüdlen selle poole kasutada, et kasutada ära neid võimalusi, mis meil juba on komisjonis, äh, erinevates komisjoni delegatsioonides, ma püüan ära kasutada ka neid võimalusi, mis on liikmesriikides ja sellest lähtuvalt üles ehitada koolitussüsteemi, mis ajab, annab võimalikud, vajalikud oskused ja, ja, ja teadmised inimestele, kes töötavad delegatsioonides või meie talituses ma tean, et äh, on olnud mitmeid äh, kriitilisi kommentaari selle kohta, kas äh, meie koolitusvõimalused on piisavalt head selles valdkonnas praegusel hetkel ametnike koolituse osas, võib-olla me saaksime teha mingisugust koostööd ka, ka teiste talitustega. ma uurin seda, aga igal juhul tegemist, välistalituse puhul on tegemist unikaalse asutusega ja meil peab olema oma diplomaatide koolitus nii, et diplomaadid partnerid saaksid aru, et tegemist on hoopis teistsuguse talitusega võrreldes nende varasema kogemusega. kas selleks on vaja ekstra äh, asutust, selles ma ei ole sugugi mitte kindel. La parola per un minuto al vicepresidente della commissione. ja nüüd saab üheks minutiks sõna eelarvekomisjoni esimees Peeter Lastaes. Dank u wel, eh, voorzitter. suur tänu, härra esimees jah, lugupeetud äh, proua Ashton, kolleegid, Brock ja Neits esitasid juba konkreetseid küsimusi välisteenistuse kohta. ja üks tähtsamaid ülesandeid, mis teil on ametiperioodi jooksul, on erinevate operatsioonide korraldamine. Te ütlesite, et te hakkate parlamendile aru andma kas ma sain õigesti aru, et te tõesti lubasite meile selgesõnaliselt, et Euroopa Parlament, millel on eelarveõigus ja eelarve kontrolli õigus, kas te nüüd võite meile juba praegu lubada, et välisteenistusest saab eraldi kategooria eelarves, mille puhul eelarve kinnitamise protseduur toimub äh, Euroopa Parlamendis nii nagu teiste jagude kohta eelarves, et sinna kaasatakse ka Olav ja teised vajalikud agentuurid. aitäh! Signor Aston, due minuti di replica. proua Ashton, kaks minutit vastuseks, palun. I hope I can be quite brief ma loodan, et ma suudan sellele küsimusele kiiresti vastata, sellepärast et äh, ma arvan, et tegelikult minu vastus härra Brokile äh, tegelikult on piisavaks vastuseks ka teie küsimusele. nagu ma varem ütlesin, sellele küsimusele saab lahendada kahe nurga alt. on neid, kes ütlevad, et see peaks olema osa, me peaksime olema osa komisjonist ja osad ütlevad, et tegemist peaks olema sui generis eraldi äh, organiga, mina isiklikult arvan, et äh, me peaksime lähtuma sui generis põhimõttest, sellepärast et seda äh, kirjutab leping mulle meile ette, parlament on kohal ja, ja samuti ka teised kontrolliorganid, ükskõik milline lõpuks saab olema see meie finantskülg, eelarve on üks osa üldisest äh, eelarvest, äh, mille eest vastutab äh, Euroopa Parlament, nii nagu Euroopa Parlament selle eest vastutab, samuti vastutame me eelarveprojekti eest ja igal juhul olen ma huvitatud läbi rääkimistest selles osas, milline saab olema meie eelarveprojekti, minu eelarveprojekti roll. ma olen huvitatud sellest, et kõrgemad ametnikud äh, noh, esinevad välis, eelarvekomisjoni ees, aga ka mina isiklikult kavatsen, olen huvitatud igasugusest koostööst teiega, äh, et kanda hoolt selle eest, et kõikide rahaliste vahendite eest oleks äh, hoolikalt hoolt kantud. ja üks küsimus, mis on väga oluline, on, on, on, on paindlikkuse küsimus. me ei püüa siin kontrollist kõrvale hiilida, aga äh, Äh, hiljutised sündmused on näidanud, et olukord muutub väga kiiresti ja väga kiiresti muutuvad meie äh, energiakasutuse prioriteedid, kui me mõtleme näiteks Jeemeni olukorrale viimastel nädalatel, äh, ma kohtun teiste asjaosalistega, kohtusin Londonis teiste asjaosalistega Jeemeni küsimustes, aga, ja, ja sellised kohtumised võivad muuta meie prioriteetide paigutust, aga parlamendi roll on väga oluline ja ma olen väga huvitatud teie nõuannetest. Moreira, kes on Rahvusvahelise Kaubanduskomisjoni esimees. tänan, ma pean ütlema, ma pean siin ütlema, et ma asendan härra Muscardinit, kes on tegelikult minu komisjoni esimees. tema pidi siin olema, kuid ähm, ta ei saanud äh, kahjuks äh, siia kohale tulla. sellega seoses, et tal olid ähm, probleemid kohalejõudmisega. nii et ma loen teile ette küsimused, mille proua Muscardini on ette valmistanud. proua Ashton, kas äh, et kuna te olite varem kaubandusvolinik, siis te teate, et kaubandus on oluline osa meie välispoliitikast. kuidas te suhtute oma uude rolli, võttes eh, arvesse samas seda, kes on eh, uus kaubandusvoliniku kandidaat? teiseks, võttes arvesse meie välisteenistuse paikapanekud on Eh, oluline meie saatkonnad muuta ka Euroopa Liidu esindajateks. oluline küsimus on siin ka kaubandusosakond. Eh, peame oma välispoliitika eh, suundama meie kaubanduspoliitika. milline roll saab sellel olema tulevikus meie välistegevuses ja meie saatkondades? kas te kavatsete ära hoida valitsuse vahelist äh, tegevuste kattumist äh, võttes arvesse riikide üleseid otsuse langetajaid. vabandust, aga ma pean kõik katkestama. me peame kõneajast kinni pidama. ja kõneaegast ei saa. ma arvan, et sõnum tuli läbi, ütles kõneleja ja nüüd on eh, kahe, eh, proua Ashtonil kaks minutit vastuse aega. See you um,. I anticipate what suur tänu, väga suur rõõm on teid siin näha. Eh, ma kavatsen Carol de Guga, kes on volinikukandidaat, teha tihedat koostööd. me oleme omavahel juba arutanud, kuidas me kavatseme koostööd teha. kaubandus on komisjoni pädevuses ja väga oluline on, et, et see jääb niiviisi meie suhted paistavad toimivad koha peal ja kui, kui ma kohtusin kaubandusvolinikuna kohapealsete delegatsioonidega, siis äh, meie lähenemine paistis olevat väga hea, väga toimiv, koostöö paistis toimivat ja loodetavasti me saame jätkata oma tööd nii, nagu me siiamaani oleme teinud, sellepärast et see toimib tõhusalt, ma ei tahaks seda äh, toimivat koostööd kuidagi häirida, välja arvatud olukordades, kus me saame asju paremini teha. ma ei tahaks alahinnata seda, kui oluline on kaubandus, kaubandus äh, meie üldisemas äh, strateegilise partnerluse kontekstis, sageli on kaubandus selleks käimapanevaks jõuks, mis võimaldab meil koostööd paremini teha, anda majanduslikku abi ja riigid äh, Äh, äh, ja, ja Moldovas näiteks on meil äh, eraldi delegatsioonid, kes koha peal, kes vaatavad, kas on võimalus luua kaubanduskoostöölepet. Ukraina puhul on kaubandusleppel olnud väga tähtis, tähtis roll mängida ja, ja just nimelt kaubanduskoostöö on see, mida riigid meilt tahavad sageli tulevikus. seetõttu peab seda kaubandust kindlasti nägema meie tulevikusuhete tähtsa osana. aga ja ma olen väga äh, ma saan väga hästi aru, et see on üks osa meie koostööst koos komisjoniga ja loomulikult äh, otseselt kuulub see komisjoni, komisjoni pädevusse vastava voliniku pädevuse hulka. nüüd saavad sõna saadikud ja sõna saavad nad kolme kaupa ja kõigepealt saab sõna härra Lasher ehm, kolmeks minutiks. proua Ashton ma taha, kui te rääk-, vastasite ühele Afganistani puudutavale küsimusele, siis te ütlesite, et te soovite konkreetseid tulemusi Afgaani elanikkonna toetamiseks, see kindlasti pälvib Euroopa Parlamendi poolse toetuse. kas äh, seda teemat puudutatakse ka Londoni Afganistani teemalisel konverentsil? ning äh, tahaksin küsida ka, millised äh, konkreetsed meetmed võtame kasutusele selleks, et koordineerida oma tsiviiltegevust, tsiviilmissiooni ning äh, vabaühenduste tegevust Afganistanis, et saada saavutada parem koostöö ÜRO-ga ja mida te arvate seda, mida ütles vabaühenduste soovi kohta toetamaks pisut eraldi sõjalisest missioonist. järgmine kõneleja. Madam Ashton, from you. härra Kelam, suur tänu äh, teie detsembrikuusest äh, kuulamisest jäi mulle mulje, et äh, ühised Euroopa poliitikad võivad tugineda ähm, juba olemasolevatel kahelistel kokkulepetel ja lepingutel kolmandate osapooltega. kas te tõesti olete kindel selles, et Putin-Schröderi laadsed lepingud võivad olla meie ühise äh, energiapoliitika aluseks, sellised lepingud jätavad kõrvale osad Euroopa Liidu liikmesriigid, olles sõlmitud nende selja taga. kas äh, teie arvate, et sellised kahepoolsed lepingud võivad äh, tuua meile tulevikus kasu? ja kas nendest äh, võivad teie arvates tulevikus saada osad energiasolidaarsuse klauslist meie tulevikus, mille sellise ettepaneku tegi ju kolleeg Saris Volski juba kolm aastat tagasi Euroopa Parlamendi nimel. härra Arlaki üheks minutiks. proua, proua Eston ma ei ole nõus Briti äh, konservatiividega, kes ründavad teie aktiivsust äh, tuumarelva leviku lõpetamisega äh, ja mina usun, et see on üks parimaid osasid teie, teie eluloost, see on väga tore ja minu küsimus oleks teile väga lihtne. Teil on ajalooline võimalus, meil toimub ÜRO-s tuumarelva leviku lõpetamise lepingu ülevaatus, vaatamine ja milline on teie, kas te olete valmis võtma endale ka äh, juhi rolli ja selles liikumises äh, äh, jätkates Obama poolt alustatud. ja proua Ashtonil on vastuseks kolm minutit, palun. Thank you for the, the questions, Mr Noise suur tänu sellele, äh, nende küsimuste eest, mis puudutab härra Noiserit ja, äh, ja tema küsimust Afganistani osas. üle seitsmekümne organisatsiooni on kutsutud osalema ja on erinevaid teemasid, äh, mille kallal praegu tehakse tööd. praegu juba on toimunud kohtumised Ameerika ametnikega. mina isiklikult olen kohtunud Briti välisministeeriumi töötajatega ja kindlasti üks küsimusi, mida käsitletakse, saab olema see, kuidas oma panust paremini koordineerida ja Äh, seal on mitmeid erinevaid elemente, oluline on see, kuidas me oma erinevad esindused, erinevad delegatsioonid äh, ühe vihmavarju alla saame, et äh, meil oleks üks hääl koha peal, teine ja oluline on vaadata, kas me saame midagi rohkemat ära teha või kas me peame tegutsema hoopis teistmoodi, kui me oleme siiani teinud. ja selline konverents annab meile võimaluse tulevikus paremini koordineerida seda, mida me oleme teinud. siis äh, härra Kelam mis puudutab energiapoliitikat, siis nagu ma ütlesin varem, meil on kindlasti vaja tugevat energiajulgeolekupoliitikat, see tähendab äh, energia mitmekesisust, energia varustusallikate valdkonnas, äh, ka energialiikide osakonnas äh, tu, tuuleenergia, päikseenergia ja nii edasi ja nii edasi. samuti mitmekesistada tuleb ka Äh, päritoluriik energia puhul, meil on siin erinevaid äh, South Stream, Nord Stream, äh, Nabucco torujuhtmete valdkondi, need on väga olulised Euroopa Liidu jaoks ja oluline on, et need torujuhtmed liiguksid nii-öelda mõlemas suunas. meil on tõesti vaja julgeolekupoliitikat energiavaldkonnas ja, ja ma teen, saan kindlasti koostööd energiavolinikuga selles valdkonnas. mis puudutab tuumarelva leviku peatamise lepet, siis ma kordaksin seda, mida ma ütlesin varem. Äh, praegu suhtutakse tuumarelva teisiti kui varem, ma arvan, et tänasel päeval me peaksime vaatama äh, seda, mida ütles Obama, president Obama, see oli tõesti märkimisväärne. Äh, me peame tegema tööd tõhusalt nende eesmärkide nimes, mina isiklikult nagu kõik teised teie hulgast siin kojas tahan tagada seda, et me oleksime kõikidest probleemidest ja ohtudest tulevikus teadlikud ja me oleksime neid käsitlenud äh, osaliselt sellepärast, et äh, mõningates riikides äh, tuumajõud, tuumaenergia tõlgendatakse ümber või muu või muutub tuumarelvaks ja see annab ka teatava terrorismi võimalusi, me peaksime seetõttu vähendama tuumarelva kasutamist, mida juba tegelikult praegu maailmas tehakse. ühesõnaga, ma olen huvitatud nendest küsimustest ja ma annan oma parima selleks, et äh, neid küsimusi käsitleda võimalikult hästi ja, ja teid kõiki informeerituna hoida. un minuto. härra Pidikhofer, üks minut, palun suur tänu, härra esimees, proua volinikukandidaat, alates sellest, kui teid kandidaadiks nimetati, olete te öelnud, et te soovite transatlantilisi suhteid parandada, seda olete öelnud ka täna. väga tore. kuid kas peale sõnade on järgnemas ka tegusid, projekte, kas te olete paika pannud prioriteedid, on teil nende elluviimiseks meetmed? sügisel avastati ühe mõttekoja, Ameerika mõttekoja uurimus, kus öeldakse, et transatlantilise maailma loonud maailm on muutunud ja nüüd tuleb riikidel see strateegia samamoodi nagu ka suhted üle vaadata selleks, et seda muutuda tõhusamaks partnerluseks. vastavalt Äh, vastuoludele USA-ga, mis meil on, näiteks inimõiguste roll, ülemaailmne valitsemine, energiaga varustamine, kliimapoliitika. millised projektid, prioriteedid ja institutsionaalsed eesmärgid on teil paika pandud äh, Atlandi-üleste suhete ülevaatamiseks? järgmiseks härra Šimanski, üks minut uh,. Madam Vice President, I am here I.... ma olen siin. Te mainisid Euroopa Liidu esmatähtsat rolli inimõiguste küsimuses maailmas. üks eh, olulisemaid inimõiguseid, mida aina rohkem rünnatakse, on usuvabadus. meil on väga palju väga keerulisi eh, sündmusi juhtunud äh, ja toimunud vee-, toimusid näiteks Vietnamis, Pakistanis ja Egiptuses rünnakud kristlaste vastu. seda toimub aina tihedamini, isegi demokraatlikus Indias on selliseid juhtumeid olnud. ja samuti ka Valgevenes ja Venemaal on piirangud äh, Lääne kirikul äh, oma töö tegemiseks ning see on oluline osa inimõiguste äh, küsimustest. ma tahaksin teada, kuidas te kavatsete olukorda muuta kuidas, mida te kavatsete teha? Euroopa Liit on täiesti vaikima sunnitud usulise tagakiusamise küsimustes. Kovatšev, Peru minuto. Kovatšev üheks minutiks. suur tänu teile. ma istun siin, proua Ashton. Te valmistasite meile pettumusi, kui te ütlesite, et te arvate, et ei ole vaja korraldada kuulamisi Euroopa vanemdiplomaatide ametisse määramisel, sest see venitaks protsessi liialt pikaks võib-olla puudutab see ka Euroopa eriesindajate ametisse määramist ning eh, mis puudutab ehm, vab-, ehm, läbipaistvust eh, ja nende inimeste huvide kaitsmist, keda inim-, esindatakse, kas te arvate, et Euroopa eh, asja, Parlamendi asjasse puutuvad komisjonid peaks selle küsimusega tähelepanu siiski tegelema. see puudutab suhteid India, USA, Jaapani ja Hiinaga. ma loodan, et te esitate ka omapoolseid arvamusi EAS-i kohta. suur tänu. Signora vicepresidente, a lei la replica. proua Ashton, teil on kolmeks minutiks sõna, et vastata. suur tänu teile nende küsimuste eest kui te ütlesite Ameerika Ühendriikide poliitika osas, et noh, hea küll, nii palju siis praegu, siis <laughs> ma hea meelega nagu jääkski selle juurde, aga kuid ma sooviksin siiski rõhutada samas seda, et meil on võimalus äh, vaadata, kui efektiivsed on meie strateegilised suhted Ameerika Ühendriikidega. meil on olemas teatud vahendid, on olemas äh, toimuvad dialoogid ja energianõukogu ja muud sellised. ja samuti komisjoni poole pealt me kohtume äh, Ameerika osapooltega, meil toimuvad ka tippkohtumised, järgmine neist toimub maikuus. kuid ma arvan, et on võimalik rohkem ära teha. samas ma ei tea, millised on olemasolevad vahendid selleks, et seda tööd parandada ja tõhustada, kuid ma tean, et samas me peame tugevdama olemasolevaid suhteid. näiteks minu tasandil töötavate kolleegidega. ja ma ei tea, kuidas nõukogu saaks parandada suhteid oma tasandil. ja äh, oluline on see, kuidas, kus, mis tasanditel on võimalik kõige rohkem koostööd teha, näiteks kaubandusküsimustes Aafrikaga, see on minu kogemustest kaubandusvolinikuna, näiteks arenguküsimustes me saame koostööd teha. nii et väga palju on võimalik ära teha ja te väga õigete selle esile tõstsite. nüüd, mis puudutab usuvabadust, siis eh, inimõiguste konventsioon, mis eh, mis eh, Suurbritanniasse jõudis inimõiguste seadusega seadusena, see on väga oluline dokument, see ning usuvabadus on oluline osa inimõigustest. ma, on väga kahju, et kui te leiate, et selles osas ei ole piisavalt palju ära tehtud, me peame kahtlemata selle peale tulevikus mõtlema ja oma tegevuses kogu maailmas. ning eh, mis puudutab meie eriesindaja küsimusi, siis eh, eriesindajate küsimusi, ma, mul on tõesti väga kahju, mul on alati kahju, kui ma pean pettumuse valmistama ja ma ei kavatse saata veel paljusid erisindajaid paljudesse riikidesse, kuid ma sooviksin siiski, eh, soovin tõestada, et ma olen, valin ametisse õigeid inimesi. mul ei ole midagi selle vastu, kui me parlamendi tuleme, kuid ma ei ole sugugi mitte veendunud selles, et eh, mingisuguse protsessi läbiviimine, mida eh, Euroopa seadused meilt ei nõua, oleks väga efektiivne. me peame sellest kahtlemata pikemalt rääkima, sest me peame välja töötama meetodi, mis aitab meil äh, kõige paremini inimesteni jõuda. kuid ma arvan, et otsuse langetamine ei pea äh, liikuma ära selle koha pealt, kus ta praegusel hetkel juba on. Onorevole Sivic per un minuto. ja nüüd härra Sivic, üks minut. <clears throat> E, takie przesłuchania, I am here. Takie przesłuchania. suur tänu. see, need kuulamised äh, tähendavad seda, et me üritame kõigest kõike teada ja teie vastate väga üldiselt. ma loodan, et äh, need, äh, see üldine lähenemine pisut äh, muutub. me peame rääkima võimalikult selgete sõnadega. nüüd, mis ma tahaksin teada, mida te arvate suhetest Ukrainaga? pärast Ukrainas toimuvad valimised, valitakse uus president. ma tahaksin teada, kuidas Euroopa Liit kavatseb selle riigi ja tulevase presidendi osas toimida me teame, et Ukrainas valitseb poliitiline kaos. see loomulikult äh, ei äh, ole meie jaoks positiivne. kas on äh, plaan assotsieerimislepingu osas läbirääkimised lõpetada, kuidas näiteks viisa küsimused lahendada? kas võiks, võiks selle bürokraatliku keele kasutuse lõpetada? tänan tahaksin rääkida seda, mis toimus möödunud kevadel. suhted Ameerika Ühendriikidega on meie kõige olulisemad strateegilised suhted. lisaks sellele oli resolutsioonil ka konkreetseid ettepanekuid, mis puudutasid mehhanisme ja instrumente, mis äh, soovisid tundme, äh, suhteid parandada. see kas te olete valmis äh, näiteks pidevalt kontaktis olema proua Clintoniga? Te rääkisite olemasolevatest vahenditest ja instrumentidest, äh, näiteks äh, Atlandi-ülene majandusnõukogu, et tugevdada Atlandi-ülest turgu, millest enne räägiti, samuti energianõukogu, mille osas me oleme samuti ühenduses Ameerika Ühendriikidega. mida te arvate Euroopa Parlamendi rollist selleks, et tihendada suhteid Ameerika Ühendriikidega, aitäh! Honorevole Pakk per un minuto. jah, suur tänu. ka kolleeg Posselti nimel tahaksin ühe kõne, küsimuse esitada. Teiega on seotud nii palju lootusi, me tahame välispoliitikat, mis oleks nagu valatult, me oleme kõik lootuses ja kas te võiksite nüüd äh, alustada sellest, et te sunnite neid riike Kosovot tunnistama, kes seda veel siiamaani pole teinud Euroopa Liidus. ma tõesti palun südamlikult, tehke seda ja siis te näitaksite meile ka, kuidas me kõik ühes suunas seda köit veame. proua Ashton, teil on nüüd kolmeks minutiks aega, et vastata. Uh, suur tänu ma ei püüdnud siin poliitiliselt korrektne olla või liiga üldistada, aga ma olen väga huvitatud sellest, et äh, ma räägin parlamendiga loomulikult, äh, kui ma oma strateegiaid välja töötan ja loomulikult äh, mitte ainult sellepärast, et näidata äh, teile, et ma asjadele aega pühendan. Ukraina on väga hea näide, äh, seitsmeteistkümnes jaanuar, seitsmeteistkümnes veebruar. me ei, me ei tea, mida me ei tea, me ei tea tõesti, kes, kes võidab ja minu meelest on, on see üsna märkimisväärne, et me ei tea, kes võitjana välja tuleb, võib-olla see näitab meile täpselt, kuidas demokraatia praktikas toimib ja kohe pärast valimisi tuleb meil mitmete küsimustega tegutseda, kõigepealt ähm, milline saab olema suhe Venemaaga, sõltuvalt sellest, kes võitjana välja tuleb, ja kuidas me toetame neid konkreetselt, äh, konkreetsetes küsimustes, nagu näiteks justiitsküsimused, kuhu me hakkame liikuma edasi seoses kaubandusleppega, kaubandusleppe läbirääkimised on alanud, aga väga palju suurt tööd on veel teha jäänud ja väga suured ootused on Ukrainale sellega seoses ja kõik need küsimused, mis on seotud energiaga, mis on seotud torujuhtmega, ka need tuleb lahendada nii, et ühesõnaga mitte, et mul ei puuduks selged ettekujutused meie töövaldkondadest ja, ja ma ei taha ka venitada asjadega, aga ma arvan, et selles valdkonnas me peame ootama kuni valimiste Äh, möödasaamiseni ja me ei tohiks siin midagi ennatlikku teha. Äh, mis puudutab Ameerika Ühendriike, siis äh, mul oli au juba kohtuda proua Clintoniga, ta külastas NATO-t, me kohtusime nelja silma all, mind kutsuti Washingtoni, meie külaskäik on juba planeeritud, ma kohtun temaga seal ja kohtun ka teistega ja kohtusin ja, ja ja me kohtume ka tulevastel konverentsidel, ma olen väga huvitatud poliitilise dialoogi parandamisest ja majandusnõukogu, Üle-Atlandi majandusnõukogu eesmärgiks on tihendada ka dialoogivõimalusi parlamendiliikmetele ja läbirääkimised praegusel hetkel näitavad, et Äh, või minu kogemused näitavad kaubandusvolinikuna, ma kohtusin väga palju kongressi esindajatega ma ja ma leian, et väga oluline on Ameerika Ühendriigi kongressi roll äh, selles süsteemis ja ma loodan, et ka Ameerika Ühendriigi esindajad äh, oskavad õiget väärtust omandada Euroopa Parlamendile ka tulevikus ja see on ka üks meie töövaldkond tulevikus. proua Pakk, mul on väga hea meel, et teil on mulle suuri ootusi. mis puudutab Kosovot, siis Kosovo puhul on väga konkreetsed äh, põhjused tunnustamise osas äh, ja ma ei hakkaks neist täpsemalt rääkima, aga minu jaoks on kõige olulisem see, et Julaks töötab hästi ja see on äh, Euroopa nõukogu valdkond. igal juhul on meil praegusel hetkel olemas äh, töökavand meie sellele väga keerulisele valdkonnale praegusel hetkel. kolleeg Munits, üks minut. tänan Te rääkisite juba Kuubast ja Kolumbiast, kuid äh, strateegilised suhted Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika vahel on väga olulised, kui me võtame arvesse ka suhted nende kahe riiki, kahe riigiga. Kuuendal Euroopa Liidu, Ladina-Ameerika ja, ja eh, Kariibi mere riikidega äh, Ehm, eh, kavatseb välja töötada tegevusprogrammi, mis võtab arvesse ka dialoogi mõlema regiooni vahel. milline on lisandväärtus, mida kavatseb rakendada teie eh, töö eh, parandamaks suhteid Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika vahel, min-, vaadates kaugemale olemasolevaid lepinguid, olemasolevatest lepingutest. ja nüüd härra Schöpling üheks minutiks. Thank you, chairman uh,. Rather suur tänu uh proua Haudalale vastates ütlesite te, et minu huvitused äh, minu huvi selle vastu, mida me soovime saavutada äh,, Äh, on kõige olulisem meie jaoks, aga välispoliitikal on erinevad äh, asjaolud, mis mängivad rolli, äh, osad, osades poliitilistes lähenemistes keskendutakse majandusele, samal ajal ignoreerides näiteks ajakirjanike mõrvasid. millise, milline on teie jaoks olulisem, kas see majandusdimensioon või inimõigused? proua Jäätenmägi, palun järgmisena, ütleb härra esimees. Lady Baroness proua Barones, lähtuvalt Lissaboni lepingust äh, on Euroopa Liidu ees, eesmärgiks äh, rahu ja inimeste heaolu edendamine. Euroopa integratsioon on äh, toonud kindlust ja, ja rahu Euroopasse, kahjuks aga vägivallaoht, lepitustegevus ja rahu edendamine konfliktide äh, ärahoidmine ei ole veel Euroopa Liidu poliitika kõige tähtsamaks tuumaks. kas teie arvates Euroopa Liidul on võimalus oma rolli suurendada lepitajana, lepitajana, kindluse loojana ja oma profiili nii-öelda su suurendada selles valdkonnas? tre minuti di replica alla signor Aston proua Ashtonil on kolm minutit vastata. suur tänu teile. mis puudutab Ladina-Ameerikat, siis on kahtlemata vaja palju rohkem ära teha, peaksime mõtlema selle peale, millised peaksid olema meie suhted, ma arvan, et Hispaania eesistumise ajal on selles osas väga suur huvi, see on väga hea e, ning volinikud, kes minuga koostööd teevad, e, soovivad regionaalseid aspekte kindlasti äh, lisada meie poliitikasse. siin ei saa rääkida ainult individuaalsetest riikidest, kuid samas eh, paljud riigid teevad koostööd regionaalsel tasandil. minu jaoks on väga oluline see, et meil on regionaalne strateegiline lähenemine. ning eh, see on, eh, selles osas on kahtlemata teiepoolsed panused väga oodatud. mis puudutab inimõiguste küsimusi, siis me peame kindlasti strateegilise lähenemise välja töötama. inimõigused on meie jaoks väga olulised. Need on oluline osa Euroopa Liidu ülesehitustest ja me peame kindlasti arvesse võtma oma suhetes teiste riikidega. meil on omad väli, meil on omad lähenemised, meil on omad väärtused, me peame need selgelt välja ütlema. samuti peame tegelema teiste rahvaste arengu peale, peame tegema kõik selleks, et meil oleks võimalik koostööd teha, et inimõiguste olukorda parandada. nüüd proua Jäätenmägi. ma sooviksin öelda järgmist me peaksime mõtlema äh, rahu äh, ülesehitamise peale, samamoodi nagu rahu, äh, rahu tagamise peale, see on oluline küsimus, peame keskenduma oma tähelepanu sellele, kuidas oleks võimalik konflikti ennetada. võib-olla üks konkreetne näide, mis on minu jaoks väga oluline see puudutab Kopenhaageni järgset tegevust. kui ma lugesin stabiilsuse raporteid üle kogu maailma, siis minu jaoks sai väga selgeks, et väga palju on selliseid riike, millel on raskusi, millel tekivad suured raskused seoses kliimamuutustega, see, sest see võib tekitada kaose neis riikides. see võib tekitada konfliktiolukordi. nii et me peaksime mõtlema selle peale, kuidas oleks võimalik ähm, äh, stabiilsust säilitada võitluses kliimamuutuste vastu, see pole kindlasti mitte ainukene näide. see tähe-, see on üks võimalusi, äh, kuidas tegutseda rahu tagamisel, konflikti ennetusel. see on võimalus konflikte ära hoida, see on abi, mida on võimalik osutada poliitiliselt, majanduslikult, mitte kindlasti tingimata sõjaliselt. kui meil on võimalik seda teha, siis on lootus saavutada edu. Honorevole, honorevole Zala per un minuto. ja nüüd kolleeg Zala. Moja otázka tiež smeruje k ľudským právam. E, Európsky... Suur tänu ka minu küsimus puudutab inimõigusi. Euroopa Parlament andis Sahharovi auhinna Venemaa mittetulundusühikule Memorial. me teame, et Venemaal on jällegi toimunud sündmusi, kus inimõigused tambiti jalge alla. toimus ka vahistamisi. ma tahtsin teie käest küsida, kuidas te kavate seda pikaajalist konflikti äh, lahendada, mis on Euroopa Liidu väärtuste ja Euroopa Liidu huvide vahel, näiteks äh, kaitseküsimustes, energiatarnekindluses ja ka Iraani küsimuses. kuidas te kavatsete seda lõhet tasandada inimõiguste vahel ja Euroopa väärtuste vahel ja samal ajal selle vahel, et meil tuleb siiski kuidagi leida ühine joon panie przewodniczący! pytanie o stosunek do partnerów na wschodzie. minu küsimus on seotud idapartneritega, iseäranis Venemaa ja Valgevenega. eelmine kord, kui ma teile küsimuse esitasin, siis minu küsimus äh, härra äh, proua volinikukandidaat äh, jäi vastuseta, te ütlesite, et te annate mulle vastuse hiljem. minu praegune küsimus puudutab Valgevenet. Valgevenemaal ei austata inimõigusi. ja kuidas me saame äh, olukorda muuta äh, seal, selles osas? kas me peame rakendama majandussuhteid või, või pöörama rohkem tähelepanu äh, Äh, inimõigustega, mis tuleb ennem äh, meie idapartneritega seoses ja sama küsimus puudutab äh, ka Kuubat, kas te tahate Hispaania lähenemist, Hispaania eesistuja lähenemist toetada või on teil teistsugune lähenemine Kuuba küsimusele? Eritrea har utvecklats till en regelrätt suur tänu! me praegusel hetkel on Eritreast saanud äh, tõeline politseiriik, äh, neid võib äh, võrrelda põhimõtteliselt Põhja-Koreaga ja põhimõtteliselt Euroopa Liit ju tegelikult toetab Eritread, maailmas ei ole väga palju riike, kes Eritread toetaksid, väga palju miljoneid eurosid läheb Eritreasse ja mind huvitab see, kuidas Euroopa Liit kavatseb seda kanalit Eritreaga, seda sidemete kanalit äh, Äh, kasutada ära selleks, et äh, inimõiguste austamist äh, parandada selles piirkonnas. praegusel hetkel paistab, et Eritreas on rohkem ajakirjanikke vangis kui Hiinas ja see on iseenesest ju vägagi kõnekas asjaolu, kuna Eritrea puhul on tegemist õige tillukese riigiga Äh, mind huvitaks see, äh, kas äh, proua, kuidas, mida proua Ashton arvab, kuidas me saame oma toetust ära kasutada, Eritrea toetust ära kasutada selleks, et võimalikult paremal moel kõrvaldada need väga võimukad meetodid, mida Eritrea kasutab oma poliitikate rakendamiseks. kolm minutit. proua volinikukandidaal on kolm minutit vastamiseks härra Zala, ma ei teadnud sellest arreteerimisest midagi ning ainus, mida ma öelda oskan, on see, et mida mina teeksin. küsimus ei ole selles, mida mina teeksin, küsimus on selles, mida meie teeksime. ma olen täiesti teadlik selles, et kui Euroopa Parlament soovib toetada erinevaid organisatsioone, tema roll on selles väga tähtis, Euroopa Nõukogu ja Välisasjade Nõukogu soovivad samuti seda teha. tegu on küsimustega, mille osas me peame koostööd tegema mida oleks võimalik muuta, millised peaks olema meie tulevikustrateegiad. peame tegema seda, mida oleme tulevikus hästi teinud ja muuta seda, mida oleme halvasti teinud. mul ei ole vastu, lahendust sellele küsimusele, kuid äh, mul on siiski täiesti selge visioon selle kohta, et me peaksime oma liidrirolli säilitama. ja äh, ma tõesti ei vastanud teile selgelt Valgevene küsimustes. Te teate väga hästi, et me ootame kahe tuhande kümnendal aastal toimuvaid valimisi ja kahe tuhande üheteistkümnendal aastal toimuvaid valimisi. kuid mina vastasin pärast meie viimaseid kohtumisi. me oleme teadlikud sellest, et Venemaa ootas väga palju Valgevene-Vene tolliliidust ja selle mõjust. me teame, et me kavatseme alustada Prahas inimõiguste alast dialoogi juunikuus ma ei ole veel saanud eh, tagasisidet selles osas, et mida tulevikus teha, kuid ma olen täiesti veendunud selles, et selle aasta räägi-, selle aasta läbirääkimiste toimumine on väga oluline. me peame tegema kõik selleks, et me tegeleks ka viisakeelu küsimustega. me peame eh, toetama tulevast demokratiseerimisprotsessi Valgevenes. peame mõtlema selle peale, kuidas eh, viisakeelu osas edasi tegutseda, mõelda selle peale, mida edasi teha samuti mõtlema selle peale, mida kavatseb eh, Venemaa teha edasi tolliliidu osas. nii et eh, see kõik on osa sellest puslest, mis on oluline meie suhetes. nüüd te rääkisite veel Kuubast. meil on väga selge poliitika eh, Kuuba osas, me ei, ja oleme seda jälginud kolmteist aastat mõningate liikmesriikide jaoks äh, on seo-, suuri probleeme seoses inimõiguste küsimustega. ainus, äh, mida me peame endale meenutama, on see, kas on võimalik midagi veel, midagi enamat ära teha või mitte. me peame olema võimalikult efektiivsed ning just sellepärast äh, peaksime mõtlema, kas meie poliitika on olnud kolmeteist aasta jooksul efektiivne, mida nõukogu arvab, kas on võimalik midagi enamat ära teha. kuid äh, praegusel hetkel meie poliitika jääb samaks, mis ta oli. Honorevole Kukan, un minut. No I m sorry, I forgot. vabandust, ma ei vastanud Eritrea kohta. vabandust, mis puudutavad politsei küsimust, siis ma ei oska ma ei, sellele detailselt vastata, kuid meie ressursside kasutamine äh, peaks aitama meil garanteerima seda, et oleks võimalik toetada pressivabadust ja inimõiguseid. tegu on kriitiliselt tähtsa küsimusega, sellepärast on oluline koostööd teha. meil on ähm, poliitiliselt väga palju võimalik ära teha, meil on väga palju majanduslikult võimalik ära teha. ning see on, sellega on seotud ka sõjalised aspektid. küsimus on selles, kuidas see kõik kokku sobib, siis see on eriti Rea puhul eriti tähtis. härra Kukan üheks minutiks. Thank you very much, Mr Chairman, good afternoon, ladies suur tänu, härra esimees ja tere õhtust, proua Ashton. minu küsimus puudutab Lääne-Balkani piirkonda, mis on väga oluline Euroopa Liidu tulevasi laienemisi silmas pidades. Te ütlesite oma sissejuhatavas sõnavõtus ja ka vastates mu austatud kolleegi Jelka Katseni küsimusele mõningaid kommentaare, mõni Balkani kohta, aga mina tahaksin teilt veel küsida, mis oleks Euroopa jaoks kõige tõhusamad meetmed äh, Balkani piirkonna Euroopasse toomiseks, äh, nii et see Euroopa ühtsust ka tugevdaks ja, ja milline on teie arvates realistlik äh, ajaline perspektiiv selleks liitumisprotsessiks ja ka kas ja kuidas te kavatsete sellesse protsessi äh, kaasata välistalituse? Gualtieri per un minuto. minut, härra Gualtieri. suur tänu. proua Ashton, te täiesti õigustatult nimetasite Somaaliat kui ühte oma prioriteeti. see, tegemist on tõesti dramaatilise sõjatandriga, seal toimuvad pommitamised, seda ka praegusel ajal ja Euroopa Liidul on ka sinna saadetud üpris tähtis sõjaline missioon. nüüd plaanitakse Somaalia kaitse politseijõudude koolitamist ja rannavalve väljakoolitamist, selleks, et olukorda parandada. millised on teie arvates Euroopa Liidu operatsiooni eesmärgid ja väljavaated ja kuidas te suhtute sellesse nõukogu otsusesse, mis puudutab Atalantat ja kalastuskokkulepet, kas see tähendab seda, et Atalanta operatsioon toob endaga kaasa selle, et Euroopa kalastuslaevasid hakatakse kontrollima? ja nüüd saab proua Ashton sõna, et vastata um,. In terms of uh, I've got two questions, is that right? The West, yeah, that's fine. Uh, kaks küsimust jäi mul vastata, eks ole, ma tahtsin lihtsalt kontrollida, et ma midagi vastamata ei jätaks. mis puudutab Lääne Balkani piirkonda, siis ma arvan, et meie kõigi hinnanguks on, et uh, meie tulevik uh, ja Balkani riikide tulevik äh, sõltub suhetest Euroopa Liiduga ja võimalusest Euroopa Liiduga liituda mingil hetkel. ja mõningate riikide puhul selles piirkonnas on see protsess juba alanud, mõned riigid on valmis äh, seda dialoogi alustama ja meie oleme valmis nendega dialoogi alustama. Äh, varem ma puudutasin Bosniat, Bosnia on riik, mis mulle kõige rohkem muret valmistab ja oluline on see, kuidas me tegeleme Bosniaga seotud küsimustega. selle küsimuse jaoks on meil vaja laiemat dialoogi kui siiani, meil on, nüüd on möödunud Daytoni leppest juba neliteist aastat ja võtmeosalised Ameerika Ühendriigid on olulised ja Rootsi eesistuja Carl Bildt olid väga aktiivsed selles valdkonnas ja rääkisid ameeriklastega, mida me selles valdkonnas saame ära teha. ma püüan siin vastata üldiselt teie küsimusele ja mitte liiga täpselt, sellepärast et me oleme jõudnud praegu faasi, äh, kus äh, me vaatame, kas viis pluss, viis pluss kaks süsteem on äh, tõhus ja va-, ja optimaalne või tuleb meil teha midagi rohkemat ma arvan, et oluline on jõuda sinna, et tegemist oleks riigiga, kellel oleksid tugevad suhted Euroopa Liiduga, kus erinevad rühmitused elaksid sõbralikult koos. ja ajaraamistik on ajaraamistik, mis on sobiv selle jaoks me ei saa aga olukorda jätta selliseks, nagu see praegu on, me peame poliitiliselt seda protsessi toe-, toetama selleks, et täpsemalt vastata äh, Äh, kuidas seda me praktikas teha tuleb, mul kõigepealt rääkida erinevate kohapealsete esindajatega. ma arvan, et välistalitusel on väga oluline roll mängida äh, Euroopa ühise dünaamilise hääle äh, esindamisel, iseäranis Bosnias, kus on erinevaid tähtsaid mõjuvõime, nagu näiteks Türgi, Venemaa, Ameerika Ühendriigid. mis puudutab Somaaliat, siis Alanta küsimus on väga oluline. siin on oluline äh, täpselt paika panna, mis on mis, aga tegemist on väga olulise, väga eduka missiooniga, aga me peame tagada, tagama selle, et äh, inimeste kohtuprotsess, äh, kinni peetud kurjategijate kohtuprotsess on sama tõhus ja me peame mõtlema ka selle peale, mida me teeme maa küsimuses. ja oluline on küsimus, mida me saame, kas me peaksime viima läbi koolitusprogrammi, see on küsimus, mida ka praegu arutatakse. Honorevole eh, Dartmouth per un minuto. Yes, Baroness Ashton, you, you lugupeetud proua Ashton, te olite üks CND makstud ametnikest ja siis te olite ühtlasi ka minister maa Eh, räägin sellest sellepärast, et sellest teie eluloos ei ole sõnagi. kui teie ja teie sõprade ideed oleks läbi läinud, siis Ida-Euroopa ei oleks praegusel hetkel vaba. kõige eh, ühel olulisemal arutelul välisasjade küsimuses oli teie suhtumine täiesti lootusetult ekslik. kas te olete komisjoni dispiaf? ma ei kahetse mitte midagi, nagu ütleb Edith Piafi kuulus laul. või te kavatsete taganeda neist äh,, <laughs> neist äh, sellisest lähenemisest ja vabandada ka nende inimeste ees, keda te petsite? La replica di due minuti all'alto rappresentante. ja kaks minutiks vastab proua Ashton. Replica lei per due minuti. No, I'm not afraid to be on at all ma ei pelga sugugi, ma mõtlesin, et võib-olla on, esitatakse mingisugune teemakohane küsimus. üks äh, parlamendi demokraatia rõõme on see, et on võimalik esitada igasuguseid küsimusi. ja imetore on ka see, et kui me näeme, et, et kahekümne seitsme liikmesriigi esindajad on siin Euroopa Parlamendis, see on üks minu Euroopa, minu elu suuremaid rõõme. My employment record is a matter minu töö, minu CV on olnud täiesti avalik. see, mis CV-sse kirja pannakse, on tavaliselt seoses sellega, mida ka, millega praegu tegelestakse. kui te eh, vaatate, mis toimub, siis on eh, kindlasti võimalik igasuguseid detaile välja vaadata. ma ei äh, ma ei kahetse midagi, mida ma teinud olen. kui ma olin noor, siis ma ei, osalesin ma meeleavaldustel tuumarelva vastu. Te võite va-, va-, vaielda sellega, kuidas ma seda tegin, kuid te ei saa vaielda minu põhimõtete vastu. ja mina ei külastanud Ida-Euroopat, kuid ma tõesti soovisin vaba Euroopat ja see vaba Euroopa on käes. ja miks ma soovin seda tööd teha, on see, et ma soovin oma väärtuseid kaitsta kaitsmaks neid põhimõtteid, mis on selle koja aluseks. Honorevole Scholz per un minut. härra Scholz, üks minut. Honorevole Scholz. Äh, proua volinikkandidaat, härra esimees vastupidiselt kolleeg Tennukile ütlen mina ausalt, et mul on hea meel ja ma loodan, et te olete säilitanud oma noorusliku jõu, kui me räägime tuumarelvade leviku piiramisest. see tundub olevat üks teie tegevuse keskpunkte. ja erinevates küsimustes tuli ka väga selgelt välja, mida on võimalik teha selleks, et tuumarelvade levikut äh, piirata ja me loodame, et New Yorgi kohtumist ei taba täpselt samasugune saatus nagu Kopenhaageni kliimakonverentsi, sest see toob endaga kaasa usalduse kaotuse poliitikasse. ja inimesed pöörduvad siis poliitikast ära. sellepärast tuleb meil väga tõsiselt äh, mõelda ka sellele, et äh, see kon-, New Yorgi konverents ei saa olla edukas siis, kui me eelnevalt ei tee ettevalmistustööd ja te võib-olla peaksite vaatamagi, mida saaks Euroopa Liit selles osas ära teha ja kuidas meil oleks võimalik äh, puudulikku usaldust äh, suurendada selleks, et meil oleks võimalik saada lepingut teame, et mitteusalduslepingu, mitteusalduspoliitikute vastu on äh, tingitud ka tavarelvastuse lepingu mitteratifitseerimised. nüüd saab kaheks minutiks härra Ashton sõna, et vastata uh,. Well, thank you, I suur tänu. mulle meeldivad kõik selle koja liikmed. ma kavatsen, mida te arvasite, et ma ütlen <laughs> <laughs> have enthusiasm to see the reduction of nuclear weapons and again as a ma väga sooviks, et tuumarelvade arv väheneks ja ma arvan, et me oleme selles osas kõik ühel nõul. ja ma arvan, et Ameerika Ühendriigi presidendi poolt antud, astutud sammud on väga olulised. ma ei tea, kuidas me sellel konverentsil tegutsema hakkame, me peame loomulikult läbirääkimisi pidama liikmesriikidega ja soovime rääkida võimalikult ühtselt. kuid samas on oluline, et selline äh, konverents äh, korraldatakse. ühest küljest äh, soovitakse tegutseda paremini multilateraalsel tasandil. ma ei ole kindel, et Kopenhaageni on läbikukkumine, paljud arvavad, eemlast arvavad, et on, ma arvan, et positiivseid tulemusi siiski oli ning äh, ma arvan, et seda tulevikus hakatakse kirjeldama kui olulist sammu edasi. me peame tegutsema efektiivsemalt multilateraalsel tasandil, seda on väga raske teha äh, kui as-, huvitatud asjapooli on äh, väga palju ja igaüks äh, omab oma arvamust. ma soovin lihtsalt öelda, et me peame oma tulemusi parandama ning minu jaoks äh, on üks oluline, on see, et me peame võimalikult varakult alustama ja minu jaoks on oluline mitte ainult see, et tuumarelvade arv väheneks, vaid ka strateegiline lähenemine oluline on see ka, mis toimub paljudes riikides üle kogu maailma, sellega on seotud erinevad äh, probleemid ja raskused. see puudutab äh, ka äh, tuumarelvade turvalisust. ja seda kindlasti arutatakse sellel konverentsil. ja nüüd härra Kobal üheks minutiks. Pani przewodnicząca, e, miesiąc temu obiecała pani odpowiedź, e, przygotowanie od... proua voliniku kandidaat mitte palju aega tagasi. vastasite te minu enda küsimusele ja härra Landsbergise küsimusele, mis puudutas Nord Streami. kas te arvate e, me küsisime, kas see on lahendus Euroopa energiaprobleemidele. nüüd minu küsimus Ukraina ja Gruusia kohta tahaksin teada, mida teie arvate Venemaa suhetest nende riikidega, kas seal on midagi, mis teie arvates ei ole normaalne? umbes kuu aega tagasi küsisin ka teilt teie suhete kohta nõukoguga. kas me võime olla kindlad, et tulevikus meid kutsutakse ka Venemaa ja Ukrainaga peetavatele tippkohtumistele? ja äh, proua Ashton, teil on kaks minutit vastamiseks. Te tõesti esitasite mulle üsnagi mitu küsimust paar nädalat tagasi, see oli vist siis, kui ma teist päeva ametis olin. ma sooviksin nüüd pisut äh, enamat öelda, kuna nüüd on mul viies nädal käsil. ma tean, et, äh, et siin on väga erinevaid protsesse käsil, ma olen vaadanud äh, kõiki erinevaid energiaturvalisuse aspekte, see on seotud sellega, mida ma enne ütlesin. meil on vaja väga mitmekesiseid energiaallikaid ja energiatarne võimalusi, kui me soovime energiaturvalist Euroopat. Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud otsused on kahtlemata väga olulised, ma ütlesin teile ka seda, et Euroopa Liidu tegevus on, liiduna on väga oluline, ma väga lihtsalt Mm, kirjeldasin seda, sest eh, sest eh, torujuhe liigub ju mõlemas, torujuhtmes võib liikuda ju mõlemas suunas. me, kõige olulisem on see, et meie inimesed ei peaks külmetama. minu jaoks on see kõige olulisem lähenemine. ja loomulikult Energianõukogu tegeleb sellega pikemalt edasi. see on oluline osa meie strateegilistest suhetest näiteks selliste riikidega nagu Venemaa. ma rääkisin pisut Ukraina kohta võttes arvesse seda, mida oleks võimalik teha, kes võiks valimised võita. mul on väga hea meel selle üle, et Ukraina on olnud võimeline oma arved ära maksma, me oleme seda olukorda väga tähelepanelikult jälginud. ja loomulikult äh, Rahvusvaheline Valuutafond on äh, nendega tihedat koostööd teinud, kuid vaatame, mis saab valimistel, et äh, nende küsimustega edasi tegeleda mis puudutab Gruusiat, siis järgmine kohtumine toimub Genfis kahekümne kaheksandal ja eh, härra Oral kindlasti on seal kohal. meil, meie roll on väga oluline, me peame moniteerima, monitoorima seda, mis toimub ja me peame kindlasti üritama seda protsessi ka rahvusvahelisemaks muuta, sest me peame Eh, oma erinevate osapooltega läbirääkimisteni jõudma. Genfi läbirääkimised on väga tähtsad, kuid olulised on ka suhted eh, Venemaaga, seda ka Gruusia enda jaoks. ja sellega seoses me peaksime eh, olukorda tähelepanelikult jälgima. Honorevole Lunacek per un minuto. härra Lunacek, üheks minutiks. suur tänu, härra esimees, proua Ashton osades oma punktides esindate te põhimõtteid, mis ka meie roheliste jaoks on väga tähtsad, näiteks see, et inimõigused peaksid olema nii välispoliitika kui ka kaubanduspoliitikas tähtsamaid osasid. et Euroopa energiaküsimused on väga tähtsad. jah, see kõik on nii, aga minu fraktsioonis ollakse pettunud selles osas, et me ei ole teie käest kuulnud konkreetseid visioone selle kohta, millised on teie äh, prioriteedid ja eesmärgid järgnevaks viieks aastaks, selleks et äh, teist saaks tõeline Euroopa välisminister, selline välisminister, keda ka meie soovime. jah, meil on vaja juhti, me ei soovi, et oleksid äh, kahekümne seitsme välisministri äh, ruuporiks. me soovime, et teie oleksite inimene, kes võitleks rahumeelse välispoliitika eest, konfliktide lahendamise eest. kuidas te soovite seda järgneva viie aasta jooksul saavutada? millised on teie eesmärgid? kahjuks pole me sellest veel mitte midagi kuulnud. Può commentare per due minuti eh,, signor Aston. okei okay.. Äh, kaks minutit teile, proua Aston ma teen kiiresti kahe minutiga, ma juba rääkisin äh, varem sellest, ma äh, kirjeldaksin seda olukorda ühes, äh, olukorda ühes kontekstis, välisteenistuse kontekstis. minu jaoks, minu mõttes on üheks teemaks julgeolek nii suure kui väikese algustähega. kui me vaatame, mida Euroopa üle kogu maailma peab tegema, siis me peame koos kolmandate riikidega ja kolmandates riikides tekitama julgeolekutunde seoses kliimamuutusega, seoses majandusolukorraga ja see toob sisse ka kaubandusvoliniku töö ja kaubanduspeadirektoraadi töö, sellepärast et meie toetus on ka kaubanduse valdkonnas oluline, meie koostöös on ka areng ja luua võimalus riikidele arenemiseks sealjuures andes toetust äh, haridussüsteemile, laste koolitamisele ja nii edasi. oluline on võimalused, võimaluste loomine meie töös, mis tekitab sellise tunde, et ükskõik, kas me astume Euroopa Liidu delegatsiooni, Euroopa Liidu saatkonda ühes riigis, siis äh, kohe on selge, et Euroopa ühiselt toetab seda riiki, riiki, esindades selles riigis oma väärtusi ja aidates äh, luua võimalikult stabiilset maailma. nii et oluline on just nimelt konfliktide ärahoidmine, julgeolekuküsimustele tähtsuse omandamine, ükskõik kas tegemist on äh, narkootikumide leviku vastalise, vastase võitlusega, äh, kliimamuutuse vastase võitlusega või millegi muuga. me kõike teeme seda koos oma strateegiliste partneritega, kelle panus võib olla sahest suurem majanduslikult majanduslikult või poliitiliselt või sõjaliselt, aga me teeme seda, kus võimalik teiste partneritega koos me töötame maailma erinevaid rahvastikurühme, aidates luua neil nii avatud ühiskondi, nagu meil endal on. kaks minutit ja viis sekundit kulutasin selle peale. Un minuto. kolleeg Lambsdorff, üks minut palun. jah, suur tänu, härra esimees, me oleme praegu lõpuvooru jõudnud oma küsimustega. Teie teate paremini praegu asjast, millest te räägite, kui detsembrikuus ja see on väga hea, kuid üks asi pani mind siiski mõtlema ja ma arvan, et seda teevad ka teised küs-, kolleegid. meie soovime teilt kui Euroopa välisministrilt rohkem kui see, mida teie olete endale ette seadnud. me soovime, et meil oleks välisteenistus, mis oleks kaasatud naabrus, kuhu oleks kaasatud ka naabruspoliitika, aga mulle tundub, et teie seda ei soovi. meie soovime, et te oleksite poliitiline esindaja maailmas äh, ja me soovime, et ka kõrge, äh, vanemdiplomaadid kuulatakse ära, teie seda ei soovi. Äh, peale selle ei ole te parlamenti kaasanud ka välisteenistusse kolleegide kaasamisse. Te olete esimene välisminister ja teil on väga suur eriline roll Teie olete Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja, teie peaksite olema juba praegu institutsioonilistes küsimustes väga auahne. ka siin vaatan teie kirjalikke küsimusi, leheküljel neli oma kirjalikes küsimustes räägite te Euroopa Liidu jõududest, mis on Afganistanis. minu teada meil ei ole Afganistanis üksuseid, mul on väga hea meel, kui te ütlete, et seda, et see nii on ja mul oleks väga hea meel, kui meil lõpuks oleks Euroopa ühtsed relvajõud. ja nüüd kaheks minutiks saab härra Ashton sõna, et vastata I've tried to answer the questions about the uh, relationship between external action service ma püüan vastata küsimustele, mis puudutab naabruspoliitikat äh, ja välisteenistust. ma ei tahaks öelda, et äh, naabruspoliitika oleks äh, läinud minust kuidagi võõrandunud, vaid sellepärast, et tegemist on väga olulise osaga komisjoni, komisjoni tööst, see jääb meie teenistuse pädevusse, see on väga oluline osa ja volinikukandidaadi jaoks on äh, naabruspoliitika volinik tegeleb sellega rohkem ja, ja ma eeldan, et parlament äh, Äh, esitama ja ette, et parlament esitab äh, mulle mingisuguse nimekirja, ma püüan olla vähim või, võimalikult ambitsioonikas kui oma töös, aga oma ambitsioonides äh, tahaksin ma olla realistlik, vaadates, mida ma füüsiliselt suudan saavutada ja, ja koostöös ja loodetavasti ja parlamendi ja, ja nõukogu komisjoni ootused minule on, kattuvad osaliselt, aga on ka teatavaid erinevusi, ma pean looma uue talituse, ühendama erinevaid poliitilisi valdkondi, erinevaid aspekte nendest valdkondadest, ma pean äh, reageerima kõikidele erinevatele äh, sündmustele, mis iga päev aset leiavad ja, ja mis teie ootuste kohaselt peavad olema minu huvivaldkonnas ja millele ma pean kiiresti reageerima. see on väga suur väljakutse, mul oleks vaja võimalikult palju töötajaid, kes minu heaks töötavad ja kui ma saan need komi-, äh, saavutada seda, et komisjon ja kakskümmend seitse välisministrit ja selle koja liikmed teevad minuga koostööd, siis on mul rohkem võimalusi oma häält üle kogu maailma kuuldavaks teha. Äh, inimesed, äh, kes äh, teevad oma tööd minu all, need inimesed ei ole mingi suurem poliitiline rühmitus, need inimesed peavad saavutama parlamendi poolt seatud eeskirjad, need on inimesed, kes teevad oma tööd, nad ei langeta suuri otsuseid strateegilisel tasandil mina kavatsen parlamendi ees esindada igal juhul, äh, esineda igal juhul enne, enne seda, kui me esitame ettepanekud nõukogule. ma juba rääkisin äh, sellest äh, delegatsioonide esimestele ja mul on kahju, kui ma teile pettumuse valmistasin, aga ma tean, et ka tulevikus ma kahjuks pean mõningates olukordades liikuma pisut teises suunas kui see, mida teie minult eeldate. Leek Severin, üks minut. Uh austatud kõrge esindaja, ma olen siin, ma kuulan teie kuulamist, mitte selleks, et kontrollida teie teadmisi erinevates valdkondades, vaid selleks, et mõista, äh, millest lähtuvalt ja millises äh, suunas äh, te, me saaksime rohkem koostööd teha. kas te olete minuga nõus, kui ma ütlen, et meie välissuhete valdkonnas ei pea me mitte olema ainult reageerivad, vaid me peame olema aktiivsed ja ja selleks, et tegutseda, on meil vaja visioone, visioonide jaoks on vaja selgeid eesmärke ja selgete eesmärkide jaoks on vaja teadlikkust meie väärtustest ja meie geopoliitilisest identiteedist. kui te olete nõus minu sellise nägemusega asjadest, kas te olete siis valmis meiega koostööd tegema selleks, et kujundada seda visiooni enne, kui me vormime poliitikat, mis sellest visioonist lähtuvad, nii et me tegutseme enne, ette ja mitte ainult äh, tagantjärele? kaks minutit vastuseks proua Ashtonile um,. Yes. jah The... lõpuks ometi väga selge küsimus, ma tahtsin äh, demonstreerida, et te saate ka otseseid vastuseid anda. ma ei püüa otseseid küsimusi vältida ju, sageli äh, küsimuste esitamise viis äh, on selline, et me ei saa vastata küsimusele vaid jah või ei. see on üsna teadlik valik, ma tean, teie kui poliitikud üritate mind sageli jah, ei Äh, nurka suruda, aga mina isiklikult üritan sealt välja manööverdada. aga ma natuke täpsustaksin seda, sellepärast et mul on piisavalt aega sellele. parlament on väga oluline minu jaoks, ma olen seda äh, öelnud korduvalt ja, ja ma loodan, et te mõistate seda ja olete sellest aru äh, saanud ma pean püüdma erinevaid elemente ühendada ja ma teen seda, andes endast parima. ma mõningatele teist ava-, avaldasin pisut pettumust või tekitasin väikse pettumuse, mõningate jaoks olin ma võib-olla suureks pettumuseks, seda tuleb tulevikus ka ette. aga ma tõesti olen oma tööle tõ-, tõsiselt pühendunud kogu hingest, äh, me peame väga palju äh, ekspertteadmisi ühendama, meil on väga palju poliitilist tahet ja tahaksite, et ma oleksin demokraatlikult valitud, ma ei ole demokraatlikult valitud. ja seetõttu teie kui demokraatlikult valitud, ma, minul on teie ees tähtis roll mängida ja pean teid austama ja ma kavatsen seda ka teha. tänan. lugupeetud äh, proua volinikukandidaat Rahvapartei nimel. me võime öelda, et me hindame palju äh, rohkem teie tänast äh, siin viibimist, kuid meie es-, me esmast kohtumist detsembris. Äh, ma sooviksin taaskord, et te räägiks täpsemalt eelarve kinnitusest, et te räägiks sellest täpsemalt meie tänase kohtumise lõpetuseks. oleme pettunud sellest, mis te ütlesite kõrgete ametnike kuulamiste kohta, sest tegelikult on ju tegu institutsionaalse loogikaga. kui me, kuulamine toimub teiega, oleks normaalne kuulata ka teie kaastöötajaid. see on ju selge institutsionaalne loogika. ning veel, kui on, tegu on meie koostööga ka järgmisel nädalal, me sooviksime teada, kuidas te kavatsete kaasata Euroopa Parlamenti Euroopa välisteenistuse mm, käivitamisel enne seda, kui eh, Euroopa Liidu Nõukogu on oma ametlikud seisukohad välja öeldud. me sooviksime täpsemalt teada, et me saaks omapoolse tööprogrammi paika panna, aitäh. nii, ja nüüd oleme jõudnud eh, otsade kokkutõmbamiseni meil on äh, nüüd äh, proua Ashtonil aega kella neljani selleks, et viimasele küsimusele vastata ja samuti ka endapoolsed kokkuvõtted teha. Thank you uh,, Mr Preda. suur tänu, härra Preda, suur tänu teie lahkete sõnade eest ja mis puudutab eelarveprojekti, siis äh, ma olen valmis vastavalt Lissaboni lepingule lähtuma aruandluskohustusest parlamendi eest ja see ongi kõik, ma püüan äh, kanda hoolt selle eest, et ma kõik oma kohustused täidan. ja ma olen juba öelnud, kui oluline on minu jaoks parlamendi osalus, ma mõistan, et äh, räägitakse äh, sellest, et me peaksime äh, viima läbi arutelu äh, märtsis, äh, juba räägitakse kuupäevadest ja räägitakse sellest, äh, et tuleks kaasata ka rahvusparlamentide liikmed, ma olen siin teie käsutuses, nõukogu tippkohtumine on aprillis, ajakava saab olema päris tihe, aga teie otsustate Äh, mis on teie jaoks võimalik ja siis meie katsume asjad õigeks äh, ajaks paika panna, me peame lihtsalt leidma õiged kuupäevad ja loodetavasti saab olema tegemist väga kasuliku arvamuste vahetusega. Eh, Se vuole mm, fare un commento finale su tutta l'audizione. kas te soovite veel kogu kuulamise kohta anda lõpliku kommentaari, siis palun, teil on selleks võimalus, proua Ashton. Well, I am still here ma <coughs> olen veel siin teie ees Äh, ma tahaksin kõigepealt tänada kõiki neid, kes mulle küsimuse esitasid, ma tõesti tahaksin tänada kõiki, kes küsimusi esitasid, äh, sellepärast et minu jaoks on äh, oluline, et see küs-, minu kuulamine oleks selline kuulamine, kus te olete saanud esitada kõik need küsimused, mida te tahtsite esitada, võib-olla mitte küll saades selliseid vastuseid, nagu te tahtsite. siis ma tahaksin veel rõhutada, et ma olen täiesti pühendunud koostööle parlamendile parlamendiga. Äh, loodetavasti minu vastused on seda teile kinnitanud ja loodetavasti minu töö volinikuna on seda teile ka kinnitanud. ma loodan olla teie käsutuses nii palju kui vähegi võimalik. Äh, loomulikult on teatavad ajalised piirangud, aga siiski. siis ma tahaksin rõhutada, et et meie koostöö lähenemine komisjonis äh, peaks olema, seda tuleks näha sellisena, nagu see on, tegemist on meie ühise tööga ja mul on hea võimalus ja mul on hea meel selle üle, et mul on võimalus sellisel moel teha koostööd teiste volinikuga. siis tahaksin ma äh, rõhutada seda, et ma olen väga teadlik, äh, kui oluline on minu koostöö nõukoguga ja kui oluline on minu roll seoses kahekümne seitsme välisministriga. väga paljudel neist on väga palju koostööd äh, maailma areenile ja ma üritan koostööd teha kahekümne seitsme välisministriga nii, et nemad saaksid aidata mul kõige paremini esindada meid üle kogu maailma ja lõpetuseks äh, ma ootan äh, rõõmuga järgmist äh, kohtumist teiega nii palju, mida rohkem on mul võimalust teiega arutleda, seda paremini ma mõistan, mida teie minult ootate ja seda paremini mõistan ma, mis teile kõige rohkem muret valmistab. Äh, väga oluline on, et meie kohtumiste puhul on teil tõesti võimalus äh, pöörduda minu poole, rääkida sellest, äh, mida, mis teile muret valmistab, teha seda kas poliitiliste fraktsioonide nimel või, või teistel moel. ja ma arvan, et minu uks on teie jaoks alati igal pool avatud. suur tänu teile, et te tulite siia ja kulutasite oma aega selle peale, ilm oli olu-, raske ja teil oli raske siia tulla, mul oli suur rõõm teiega kohtuda ja ma loodan, et minuga kohtumine oli teie jaoks kasulik, aitäh!